Bene, kolleegi, possiamo... kallid kolleegid. kolleegi per.... kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Come previsto alla. siis saame alustada nii, nagu meil plaanis oli. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Non si sente niente. Della re... me alustame hääletust kõigepealt Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel. palun pange oma hääletuskaardid hääletusmasinatesse. ja palun istuge oma kohtadele, sest väga palju aega meil ei ole. ning hääletusnimekirjad on meil üsna pikad. niisiis, palun ärge raisake aega, võtke istet meil on täna väga tihe päevakord. mulle näib, et peaaegu kõik on nüüd oma kohtadele istunud, nii et alustame hääletust. kõigepealt resolutsioon, mille valmistas ette härra Bodi ja kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud. meil on elektrooniline kontroll muudatuse neliteist osas nii, hääletus elektrooniline muudatusettepanek neliteist. osad ei ole veel hääletanud. niisiis, kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend vastu, härra, äh, proua Lunatšek, mul, mina olen poolt, aga mul ei ole hääletuskaarti. niisiis, kolmkümmend neli poolt, see on see heaks kiidetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd äh, hääletame ITRE komisjoni arvamust. esimene poolt, vabandust, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolm, ITRE kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ITRE viis on tulnud ettepanek, et me hääletame plokina ITRE muudatused viis kuni üheksa, kas keegi on vastu, kui ei, siis viis kuni üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kui olete nõus, siis teeme samamoodi ITRE muudatustega üksteist, teist kuni neliteist. kas keegi on vastu? niisiis, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd elektrooniline hääletus kogu teksti osas hääletus on lõppenud, kuuskümmend kolm poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile. ja läheme edasi oma hääletustega. järgmisena hääletame resolutsiooni ettepanekut Montenegro Euroopaga integreerumise protsessi kohta ja meie raportööriks on härra Tänok. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud vastu võetud. suuline muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt kas kontrollime elektrooniliselt? jah, kontrollime neljandat, hääletus on alanud, kontrollime muudatusettepanekut number neli. ja kuuskümmend seitse häält, kuuskümmend üks poolt, erapooletuid polnud, kuus vastu. ja muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt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 tulemus pole selge, nii et kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut number neliteist. hääletus on alanud. ja kuuskümmend kaheksa inimest hääletasid ja nelikümmend kaheksa vastu, seitseteist poolt, tagasi lükatud. nii et tõesti, tõstke oma käed kõrgele. vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu. jällegi tulemus ähmane, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanekud number kakskümmend viis, hääletus on alanud ja seitsekümmend kaarti oli hääletusmasinates, kuuskümmend seitse hääletas, kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu. ja kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa on tagasi võetud, kakskümmend üheksa suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu. jällegi tulemus ähmane kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kolmkümmend kuus. ja seitsekümmend kaarti on hääletusmasinates, kuuskümmend neli häält. paistab, et mõned meie hulgast siiski ei hääletanud, kuuskümmend seitse hääletajat nüüd, hääletus on lõppenud ja kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. hääletame kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et tagasi lükatud teine osa. soovite kontrolli, kontrollime elektrooniliselt äh, neljakümnenda muudatusettepaneku esimest osa hääletus on alanud niisiis neljakümnenda muudatusettepaneku esimene osa. veel on kolleege, kes ei ole hääletanud, aga hääletus on lõppenud siiski sellegipoolest, kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja suuline muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tulemus pole selge, kontrollime jälle elektrooniliselt. muudatus, suuline muudatusettepanek number neli, hääletus on alanud. seitsekümmend üks kaarti on hääletusmasinatel ja kuuskümmend neli hääletas, kolmkümmend üks vastu, kolmkümmend poolt, tagasi lükatud, kompromiss number viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu. tulemus on ebaselge. kontrollime elektrooniliselt kuuekümne üheksanda muudatusettepaneku teist osa. seitsekümmend kaks kaarti on masinas, kuuskümmend üheksa saadikut hääletas, kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kolm vastu, vastu võetud. kompromiss number kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et äh, vastu võetud, kuid kontrollime igaks juhuks äh, elektrooniliselt muudatusettepanek number seitsekümmend kolm. koos suulise muudatusettepanekuga seitsekümmend kaarti on hääletusmasinatesse sisestatud ma rõhutan teile veel, me hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend kolm. kontrollime elektrooniliselt seitsmekümne kolmandat muudatusettepanekut koos suulise muudatusettepanekuga. hääletus on lõppenud. ja kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu. kontrollime ka seitsmekümne kuuendat muudatusettepanekut, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletame seitsmekümne kuuendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud paistab, et mõned kolleegid siiski ei hääleta, aga igal juhul lõpetame hääletuse. ja kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, hääletus on alanud vediamo un po', eh, se, se il voto finale riusciamo ad avere il plenum di voto. <laughs> no. Sì, sì, sempre. kas kõik on hääletanud? paistab, et kaks kolleegi siiski ei ole veel hääletanud, aga nüüd on hääletus igal juhul lõppenud, kuuskümmend kaks poolt, kolm vastu ja kolm erapooletut. õnnitlused raportöörile, väga paljud inimesed toetasid tema raportit. ja nüüd läheme edasi oma hääletustega, kõige raskema hääletusega tänase koosoleku jooksul, nii et olge väga tähelepanelikud hääletades. kas äh, proua Oomen Ruiten soovib midagi öelda, ennem kui me asume hääletama? Äh, suur tänu, härra esimees. härra esimees on äärmiselt oluline, et äh, et meie lähenemine on äärmiselt, oleks äärmiselt tasakaalustatud. Türgis lähenevad valimised. ja seetõttu tahaksin ma veel kord rõhutada, et äh, mitte ainult raportöörina, vaid ka meie fraktsiooni esindajana võin ma öelda, et meie anname endast, äh, oleme andnud endast parima, et see raport oleks tasakaalustatud. me oleme ettevaatlikult lähenenud liikmelisuse staatusele ja muudatusettepaneku kakssada viiskümmend oleme me tagasi võtnud. ja seetõttu tahaksin ma paluda kõigil veel kord üle vaadata muudatusettepanekud kuus, seitse, kaksteist ja kolmteist ja kolmsada kolmteist mis käsitlevad äh, lõimimisvõimet ja kolmsada kolmteist käsitleb ka äh, liikmelisust ja sedasama lõimimis- või integratsioonisuutlikkust. ma juhiksin veel kord kõikide tähelepanu sellele, et äh, me oma põhjenduspunktides A, B ja C oleme öö, võtnud mitmeid asjaolusid arvesse ja ma loodan, et kõik võtavad arvesse seda, et oleme võtnud tagasi muudatusettepaneku kakssada viiskümmend ja te olete valmis seda tegema muudatusettepanekute kuus, seitse, kaksteist, kolmteist ja kolm, kolmsada kolmteist osas või kui te ei ole valmis neid tagasi võtma, siis vähemalt hääletage nende vastu, suur tänu teile! Eh, selge. härra Haavit täna hommikul ei ole arutelu, sellepärast eh, räägiks ma ainult kodukorralistest asjaoludest, tahaksin kinnitada, et eh, Rahvapartei võtab tagasi oma muudatusettepaneku kakssada viiskümmend, kui ma ei eksi. jah, ja seetõttu meie lähtuvalt oma kompromissi kokkuleppest oleme valmis võtma äh, tagasi muudatusettepaneku number kuus äh, sotsiaaldemokraatide poolt ja kui, äh, kui rohelised ei võta oma muudatusettepanekut tagasi, siis meie hääletame selle vastu, nii nagu olime raporteerijaga kokku leppinud. ja niisiis kompromissi vaimuga läheme me kaasa ja võime nüüd asuda hääletuse juurde. suur tänu, härra Haavet ja härra Prokk Te tõstsite oma käe varem, palun. härra esimees. mul on väga hea meel, et proua Omen Reuten on teinud sellise ettepaneku. ma näen, et äh, härra Howitt on äh, valmis ka omalt poolt vastu tulema, see on mõistlik, kuid ma arvan, et äh, ta ei ole päris leppinud kogu proua Omen Reuteni ettepanekuga äh, läinud täiel määral sellega kaasa, mis muudab meie olukorra keeruliseks, seetõttu võib tekkida täiskogul mitmeid vastuolusid tähtsates küsimustes ja ma ei usu, et sellised konfrontatsioonid oleksid kasulikud meile üldsuse silmis. me ei tahaks avalikult öelda, et meil ei ole mingisuguseid võimalusi avatuseks äh, Türgi liitumise osas. kas kellelgi on kommentaare? sellisel juhul lähme, äh, jääme endiste kommentaaride juurde, äh, kuus on tagasi võetud, teised jäävad alles, aga raportöör omalt poolt rõhutab, et kakssada viiskümmend on tagasi võetud isegi kui kõik muudatusettepanekud üldisest kokkuleppest pole tagasi võetud. proua Omer-Raiten. ja äh, poliitiliste kok- äh,, fraktsioonide kokkuleppe vaim äh, eeldas seda, et muudatusettepanek kakssada viiskümmend võetakse tagasi ja seda me siis ka kavatseme teha ko koostöö vaimus äh, Uh, kas ma võin kõneleda? ma leian, et fraktsioonid ja saadikud peavad üksteist austama. minu austan selle, seda parlamenti, selle parlamendi kodukorda ja kui me peame läbirääkimisi heas usus, siis ja seda teemade puhul, mis on delikaatsed, rasked teemad nii meie fraktsioonide jaoks kui parlamendi jaoks üldisemalt, mulle meeldib väga härra Brock, ma austan, et härra Broki arvamusi ja ma saan aru, et tema arvamus on integratsioonisuutlikkuse osas teistsugune kui meie oma, kuid äh, me ei peaks äh, kompromisse, kokkuleppeid äh, moonutama, kompromissid, mida sõlmisime fraktsioonide vahel eile, hõlmasid kahesaja viiekümnendat kuute ja seitset ja mitte teisi muudatusettepanekud, teised tõi proua Omen Reuten sisse alles täna Äh, parem ärge, äh, parem ärge püüdke meie kokku kompromisse valesti kajastada. Äh, meie jaoks on oluline see, et me esindaksime suurt enamust, saadaksime selge sõnumi Türgile ja sellised viimase hetke muudatused ja selline taktika kindlasti õõnestab meie lähenemist. härra Prokk. härra esimees lõimimissuutlikkus, integratsioonisuutlikkus äh, on parlamendi otsustada. kui sotsiaaldemokraadid äh, soovivad, et seda ei mainitaks eeltingimusena Türgi liitumisele, siis äh, see on ju avaliku arutelu otsustada ja ma olen valmis selles avalikus arutelus ots-, osalema. ja kahju, et see viimase lõpp viimase hetke kokkuleppe sõlmimise püüe äh, on viinud meid raske olukorrani, aga nüüd ei jää midagi muud üle, kui hääletada ja vaadata, mis pärast seda toimub täiskogule. integratsioonivõime aga on meie jaoks küsimus, mille üle saame meie otsustada ja sotsiaaldemokraadid lähtuvad praegusest siiamaani äh, välja tulnud konsensusest, proua Omer-Reuten jällegi. mina pean alati oma lubadustest kinni, aga ka eile rõhutasin ma juba oma kolleegidele, et muudatusettepanekud kaksteist ja kolmteist on äärmiselt olulised meie jaoks, seda ütlesin juba ka eile, ja teiseks tahaksin öelda, et eile õhtul ei saanud ma tagasi võtta muudatusettepanekut kakssada viiskümmend veel. sellepärast, et äh, see, kes muudatusettepanekute esitajad ei olnud minuga nõus, äh, proua Flastra oli nõus nüüd tagasi võtma seda muudatusettepanekut ja juba eile ütlesime meie sotsiaaldemokraatidest kolleegidele, et Rahvapartei hääletab kahesaja viiekümnenda muudatusettepaneku vastu igal juhul. nii et kui keegi kavatseb öelda, et ma oma kokkulepetest kinni ei pea, siis äh, siis see pole tõsi, mina tahtsin ainult, et meie kokkulepe oleks süviti minev. Äh, härra Poodis ja härra Haavit ja siis äh, lõpetame sõnavõtjate nimekirja proua Vlasto, kes on äh, muudatusettepaneku sada viiskümmend äh, autor, ei saanud äh, täna hommikul meiega liituda ja palus öelda, et ta tõesti võtab tagasi muudatusettepaneku kakssada viiskümmend. jah, ma üritan hoida alal häid suhteid ja proua Ömerreiteni sõnad olid küll väga kasulikud, selgitas nüüd siis seda, et teeb meile täna hommikul uue äh, pakkumise. see on teistsugune kui eileõhtune, me ei, me ei saa sellega ka nõus olla, me jääme esialgse tehingu juurde, kui te kahtesada viiekümnendat tagasi ei võta, siis äh, meie toetame muudatusettepanekuid kuute ja seitset. härra Brokile ja teistele ma ütlesin, vaatame, kuidas siis asjad lähevad hääletusel, vaatame uuesti täiskogul, sellepärast et meie tahame kindlasti teha tööd koostöövaimus ja proua Ammerreuten praegu tegelikult, äh, praegu tänaste sõnadega tõesti äh, leevendab äh, minu muret seoses ebavõrdse esindatusega. suur tänu selle selgituse eest ja nende mm, detailide, detaile arvesse võttes hääletame siis kõik läbi, kakssada viiskümmend jäetakse ka alles, kuivõrd teised jäeti alles ja midagi tagasi ei võetud nii et äh, hääletame läbi siis kõik muudatusettepanekud ja alustagem kahekümne kolmandast poolt, vastu, erapooletult vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletult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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kolmas, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend 50... hääletusnimekirjas on viga ja läheme viiekümne seitsmenda, mitte viiekümne neljanda peale, viiskümmend seitse. eraldi hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime igaks juhuks. esimene osa viiekümne seitsmendast, palun, hääletus on avatud hääletus nüüd suletud. kolmkümmend kuus kolmekümne kolme vastu vastu võetud, teine osa poolt, vastu. tundub ilmselt, et sama häälte jagunemine, aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on avatud. teine osa viiekümne seitsmendast hääletus on suletud. kolmkümmend viis, kolmekümne kahe vastu, vastu võetud neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt. kontrollime kuuekümne kaheksandat, palun. hääletus on avatud. kuuskümmend kaheksa. hääletus on suletud. kolmkümmend neli, kolmekümne viie vastus, see on ühe ainsa häälega tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletut, et see on tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime. seitsmekümne esimest elektrooniline hääletus on avatud, kontrollime seitsmekümne esimese tulemust. hääletus on suletud. kakskümmend üks poolthäält, nelikümmend üheksa vastuhäält, no äh, ilmselgelt ei tõsta käsi. seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletud, see on vastu võetud kompromissmuudatusettepanek kuus. kontrollime elektrooniliselt siis seitsmekümne neljandat häälet hääletus on avatud. hääletus on suletud. nelikümmend poolt häält, kolmkümmend vastu häält, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, seitsmekümne kuues poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu tundub, et vastu võetud, kuid igaks juhuks kontrollime üle ja paneme elektroonilisele hääletusele. Seits-, jah. et see on suletud. kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kolm vastu, vastu võetud tõesti. seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt vastu erapooletult vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud? ma ei ole päris kindel, nii et kaheksakümne viiendat kontrolliksime elektrooniliselt, palun. C'è un errore nella nostra procedura nimelt on tekkinud meil üks äh, viga äh, hääletusmenetlusega. me ei peaks üldse hääletama kaheksakümne viiendat, kuivõrd äh, see on otseselt seotud seitsmekümne kaheksanda vastuvõtmisega ja seega nüüd kaheksakümmend kuus, mis kuid siiski on soovinud sõna kolleeg Flootre enne veel jah, härra esimees, äh, siin on nimekirjas, et kaheksakümmend, et tõesti, kui seitsekümmend kaheksa võetakse vastu, siis kaheksakümmend viis äh, langeb ära, aga tegelikult peaks ikkagi kaheksakümne viiendat hääletama, kuivõrd äh, siin on kokkusobivuse küsimusega tegemist? proua raportöör, kui seitsekümmend kaheksa. no it's the congress I just, I just got um... kolleegid, ähm, minuni jõudsid mõningad uudised. nimelt, minu meelest äh, need kaks muudatusettepanekut ei ole omavahel kokku sobivad, kuid äh, tõesti tõsi on, et äh, Türgis liigub kuulujutte, mis võivad viia nii selleni, et tulevad uued juurdlused selle mõrva osas Ehm, härra Tinki eh, kohtuasja osas, nii et eh, ma paluksin kolleegidel siis hääletada selle poolt. Eh, suur tänu sellisel juhul raportööri soovitusel ilma igasuguse lisainformatsioonita on meil nüüd lihtsam otsustada, kas need asjad omavahel sobivad kokku või mitte, nii et hääletame siis kaheksakümne viienda osas poolt. vastu. mulle tundub, et see on vastu võetud kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kaheksakümmend seitse on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kümme, poolt. jah, härra Howitt, teil on sõna. kompromiss kümne osas teie sekretäriaadil peaks see sõnum ka olema, aga nimelt on tegemist äh, siin kirjaveaga. nimelt kompromiss kokkuleppes otsustati inglisekeelsesse teksti rida kolm lisada sõnad in this area, nii et tunneme siis äh, muret selle kohta, et selles valdkonnas pole reforme aastal kaks tuhat kümme näha olnud, võtame selle arvesse. väga hea arvestades siis seda täpsustust, mulle tundub, et keegi ei ole sellele vastu paneme hääletusele kompromiss kümne, siis sellisel kujul, nii nagu välja pakuti siin poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, mis tähendab seda, kaheksa, üheksakümmend kolm nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümne neljas on tagasi võetud, üheksakümmend kuus poolt esimees vabandab, äh, üheksakümne viies, sellepärast et tõesti üheksakümne neljandat me ju ei hääletanud. proua Omen Raidon ütleb, et see tuleb tõesti läbi hääletada. härra esimees ütleb väga küll, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu. ma ei saa täpselt öelda, nii et äh, hääletame elektrooniliselt. üheksakümmend seitse. nelikümmend üks vastavalt, kakskümmend üheksa pooldajat tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd sada kuus on tagasi võetud, seega sada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist poolt. üks moment, palun Ah. Bene, 114 non si vota perché è stato approvato il 5. jah, kuivõrd viiskümmend võeti vastu, peame hääletama kolmeteistkümnendat, kes on poolt, vastu võetud. sada kakskümmend üks proua Omerreiten. härra esimees, esialgses hääletusnimekirjas äh, lipsas sisse üks viga ja ma paluksin veel kord rõhutada seda, et me saja üheksateistkümnenda vastu hääletaksime. aga lauast öeldakse, et see langeb ära niikuinii, kuivõrd äh, võeti vastu kompromiss sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud <laughs> tagasi lükatud. nüüd kompromiss neliteist poolt. neliteist, kes on poolt? sada kakskümmend kaks kontrollime siis, kuivõrd te seda soovite. hääletame elektrooniliselt, hääletus on avatud. Chiusa la votazione. hääletus suletud kolmkümmend neli, kolmkümmend kolm, see on vastu võetud kompromiss neliteist nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime siis sada kolmkümmend. hääletus on suletud. <laughs> kolmkümmend kaks poolthäält, kolmkümmend seitse vastuhäält. sada kolmkümmend üks hääletusele vastu, erapooletud. no vaatame uuesti seda sada kolmekümmet ühte ja elektrooniline hääletus sada kolmkümmend üks. palun hääletage, kolleegid. sada kolmkümmend üks on hääletusel. nüüd on hääletus suletud. see on tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud on vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus poolt, seitse, vabandust, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud nüüd sada nelikümmend viis, see aga langeb ära, kui sada kolmkümmend üheksa on vastu võetud, aga poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa langeb ära ja nüüd sada viiskümmend poolt, vastu ja erapooletud vastu tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime palun, sellepärast et kui te käsi ei tõsta, siis me peame kogu aeg kontrollima, sada viiskümmend kaks. hääletus on suletud kolmkümmend kuus pooltelt, kolmkümmend kaks vastuhäält, see on sellega vastu võetud. nüüd sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viiskümmend neli on tagasi võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ei saa aru tundub, et ei, aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on avatud saja viiekümne viienda osas. hääletus on suletud, kolmkümmend seitse, kolmkümmend üks on vastu võetud, sada viis, viiekümne seitsmendat me ei hääleta, sada viiskümmend kaheksa seega poolt, erapooletut järgmine sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud mm,, tundub, et tagasi lükatud, aga peaksime siiski kontrollima, sada kuuskümmend üks. hääletus on avatud. kontrollime siis saja kuuekümne esimest praegu hääletus on suletud. nelikümmend vastuhäält, kakskümmend üheksa poolt tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, Äh, kuuskümmend kuus, vabandust, poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud, nüüd äh, siis äh, sada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tundub, et tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt. kontrollime sada seitsmekümnendat, hääletus on avatud hääletus on avatud. see on suletud äh, kolmkümmend seitse, kolmekümne kahe vastus on vastu võetud, nüüd äh, sada seitsekümmend üks poolt. vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis on tagasi võetud ja nüüd siis no kontrollime sada seitsekümmend neli. härra Howitt seda soovib siin, teeme siis nii nagu vaja, tema on meie kontrollkell, nii et nimelt äh, probleem on selles, et üks sotsialist on üle praegu. nii et äh, üks sotsialist, võtke oma kaart tagasi. Äh, arvutil vigu ei teen, seega nüüd on siis selge, kolmkümmend üheksa vastu, kakskümmend viis poolt, sada seitsekümmend viis on tagasi võetud, sada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud on tagasi lükatud. nüüd siis sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud hääletusele nüüd sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud. tundub, et pigem jah kui ei, aga kontrollime seda, üheksakümmend neli hääletus on avatud. Dobbiamo votare 189 e 190. Mm. Chiusa la votazione. Hääletus on suletud kakskümmend kuus vastu, kolmkümmend kaheksa poolt, see on vastu võetud ja ka tundub, et me peame siiski hääletama saja kaheksakümne üheksandat ja sada üheksakümmend, kuivõrd nad vastavad siis kompromissile, nii et siis sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud nüüd sada üheksakümmend neli ai, vabandust, vabandust, tegime just selle. sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja üheksakümne seitsmendat, kuivõrd ei ole selge. sada üheksakümmend seitse hääletus on suletud. viisteist po-, viiskümmend üks pooldajad, neliteist vastuhäält. järgmine poolt, vastu, era-, üheksasada üheksakümmend kaheksa on hääletusel vastu, erapooletud see vastu võetud. nüüd sada üheksakümmend üheksa poolt, mm, sada üheksakümmend kaheksa, hääletame siis sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa pooltelt, kakskümmend üheksa vastavalt, see on vastu võetud. nüüd sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viisteist on tagasi võetud hääletusele, siis nüüd kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletusele nüüd kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kakssada seitse on tagasi võetud, seega siis nüüd kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, kahtesadat kolme tahate kontrollida, no kontrollime, kakssada kolm.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 Aperta la votazione. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. niisiis tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, e, tagasi lükatud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse on tagasi võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpuks kakssada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. aa ei, see oli hoopis tagasi võetud. kas te soovite sõna? proua Omen Reuten, kas te soovite sõna? esimees, muudatus kakssada viiskümmend, ma juba ju teatasin, et me soov, soovime selle tagasi võtta. kui sotsiaaldemokraadid muudaksid oma seisukohta kaheteistkümne ja kolmeteistkümne osas, mis puudutas integratsioonivõimet. niisiis palun äh, pidage seda meeles, kui me tuleme muudatuste kaksteist, kolmteist juurde. härra Hauit. ma kuulsin äh, mida proua Owen Reuten ütles, paneksite võib-olla protokolli kirja, kas see muudatusettepanek võeti tagasi või kas seda hääletati, sest et me peame kinni sellest kokkuleppest, mida me eile õhtul sõlmisime. proua Omen Reuten, teeme ühe asja selgeks, tegemist on uue kokkuleppega. eile õhtul ei nõustunud mina seda muudatust tagasi võtma selleks, et sellepärast, et mul ei olnud selleks luba, teiseks. ja teiseks hea tahte avaldusena olen ma nõus selle tagasi võtma pärast kõnelusi proua Flostoga. ma võtan selle tagasi, aga ma tahaksin, et te säilitaksite need endised sõnastused. see tähendab seda, et ma palun veel korda võtta tagasi või vähemalt hääleta kaheteistkümne, kolmeteistkümne ja kolm, üks, kolme vastu. hästi me oleme teie seisukohast aru saanud, aga meil kõigil on vaja teada, kas raportöör soovib kakssada viiskümmend tagasi võtta igal juhul või võtta selle tagasi ainult siis, kui sotsiaaldemokraadid nõustuvad tagasi võtma kaksteist ja kolmteist. mul on teilt seda selgitust vaja kas te võtate kakssada viiskümmend tagasi ilma igasuguste tingimusteta ja palute, et sotsiaaldemokraadid võtavad tagasi kaksteist ja kolmteist? see, see, et nemad võtaksid kaksteist ja kolmteist tagasi, ei ole tingimuseks, et teie võtaksite kakssada viiskümmend tagasi. ei, tingimusi ei ole. aga ma loodan, et ka teine pool hästi-hästi siis kakssada viitkümmend ei hääleta, kakssada viiskümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada viiskümmend seitse on tagasi võetud, niisiis kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend, seda me ei hääleta, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, era-, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud niisiis hästi, teine osa kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus vastu, kolmkümmend kaks poolt, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kuuskümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et heaks kiidetud aga igaks juhuks kontrollime, niisiis kakssada seitsekümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse vastu, kolmkümmend üks poolt, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd igaks juhuks kontrollime elektrooniliselt siis kakssada üheksakümmend üks osad kolleegid ei hääleta, nii, lõpetame hääletuse, nelikümmend üks vastu, kakskümmend üks poolt, seega tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt, kolmsada neli elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. ja me kontrollime elektrooniliselt kolmsada nelja. hääletus on lõppenud viiskümmend üks vastu, seitseteist poolt tagasi lükatud, kolmsada viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu, hästi, kolmsada kaheksa elektrooniline kontroll. kolmsada kaheksa hääletus on alanud, me kontrollime seda elektrooniliselt üheksa häält on veel puudus. viiskümmend häält on nüüd. võib-olla mõni kolleegidest on magama jäänud ja ei hääleta enam. igatahes äh, nüüd on see tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üksteist, kolmsada kaksteist, need olid identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmteist poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt kolmsada kolmteist. tegemist oli siis ühe vastuolulise muudatusettepanekuga. kaks inimest ei ole ikka veel hääletust, aga hääletus lõpeb. tagasi lükatud. kolmsada neliteist nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud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 vastu, ei ole selge. niisiis kontrollime elektrooniliselt, muudatus neliteist. no ah, sei colleghi che non votano. ikka on kolleege, kes ei ole veel hääletanud. Eh, hääletus on lõppenud nelikümmend seitse vastu, üheksateist poolt, seega tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend ja kakskümmend üks on tagasi võetud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, pool, vastu, erapooletud, mulle näib, et heaks kiidetud, kolme seega ei hääleta, neli poolt, vastu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 me oleme saavutanud selle, mis meil äh, kompromissides kirjas oli ja selle eest ma olen väga tänulik ja ma tõesti loodan, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon on nüüd ometigi teada saanud, et me, äh, õppinud, et me peame kompromissidest kinni pidama. alati on hea meel härra Sobodaga koostööd teha. aitäh, proua Oomen Reuten, selle hääletuse lõpuosa nii elavaks muutmise eest, aitäh ja õnnitlused, sellepärast et hääletus nüüd lõpeb. ainult viis vastuhäält ja kolm erapooletut, nii et, et teie raport on vastu võetud viiekümne ühe poolthäälega. ja härra Obiols. esimees, aastaid tagasi sain ma aru sellest, et tuleb kinni pidada kompromissidest, mis sõlmitakse ja samuti sain aru, et nende kompromisside kohta tuleb tõtt kõnelda. see kompromiss, mille me antud juhul sõlmisime, on kompromiss, millest me kinni pidasime. ma tahan, et see pandaks protokolli kirja ma pean küll proua väga äh, Omen Reutenist lugu, aga tema ei peaks küll meile õppetunde andma, kuidas kompromissidest kinni pidada. Äh, suur tänu, härra Bodis. tulge palun siia ja jätkake koosoleku juhtimist minu asemel, palun vote pareil. Euh, nous poursuivons la séance. kallid kolleegid, jätkame oma koosolekuga, palun. järgmine päevakorrapunkt, äh, nimelt resolutsiooni ettepanek endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kahe tuhande kümnenda aasta eduaruande kohta Äh, hiljuti tekitas see riik meile tõsiseid muresid, nimelt opositsioonijõud otsustasid boikoteerida parlamendis tööd ja nüüd annaksingi sõna siis härra Taalerile, meie raportöörile, kes selgitab täpselt siis selle resolutsiooni erinevaid aspekte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, dovolite mi, da potem austatud kolleegid. pärast äärmiselt huvitavat äh, hääletust äh, ühe kandidaatriigi Türgi teemadel äh, ja hiljuti hääletasime ka Horvaatia teemadel, tahaksin nüüd asuda järgmise kandidaatriigi käsitluse juurde. nüüd räägime siis endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi eduaruannetest endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik äh, on ümbritsetud äh, eh, headest naabritest, kui me räägime äh, islamist ja poliitikast, siis ma loodan, et selline hea partnerlusvaim kara-, iseloomustab mõlemat kandidaatriiki, keda me täna käsitleme. ja loodetavasti kandidaatriigid ka liituvad meie liiduga ühel ajal räägime sellest resolutsioonist päeval, kui äh, parlament on loonud oma sõprusgrupi äh, koostööks äh, Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga ja nüüd on möödunud üks aasta viimasest resolutsioonist samal teemal. on mitmeid asjaolusid, mida ma tahaksin siin välja tuua, kuivõrd need on minu meelest iseäranis olulised kõigepealt oma resolutsiooni projektis olen rõhutanud, et endise, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik peaks kohe alustama läbirääkimisi, see on äärmiselt oluline, sellepärast et see on tegelikult minu resolutsiooni äh, peamine sõnum igal juhul äh, Jugoslaavia-Makedoonia Vabariik äh, vastab kõigile tingimustele ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ähm, ja nõukogu on selle, komisjon on oma selle kohta oma hinnangu andnud, äh, meie teeme omapoolse ettepaneku, et ühinemisläbirääkimisi tuleks alustada me kahetseme asjaolu, et nõukogu pole veel vastu võtnud otsust läbirääkimisi alustada ja nõuame, et nõukogu sellise otsuse langetaks. nagu esimees meile just ütles, resolutsioonis avaldatakse ka muret hiljutiste sündmuste osas äh, endise Jugoslaavia äh, Makedoonia vabariigis. oluline on poliitilise dialoogi puudumine. ja see dialoogi puudumine viis hiljuti äh, parlamendi boikoteerimisena suure osa poolt, opositsioonierakondade poolt ja teine problemaatiline valdkond on äh, kohtusüsteem ja kohtusüsteemi sõltumatuse puudumine, kolmas probleemide valdkond on ajakirjanduse, äh, ajakirjandusvabadus, äh, vaid jälle, ja jällegi pigem siis ajakirjandusvabaduse puudumine. resolutsioonis avaldame ka muret Euroopa Liidu eriesindaja töö üle Skopjas. Äh, eriesindaja on teinud aastaid väga, äh, oma tööd väga hästi. ta on äh, tema, tänu temale on Makedoonia teinud mitmeid edusamme viimasel ajal, hiljuti on teda aga rünnatud, mistõttu me peame rõhutama, et selline käitumine pole mitte mingil juhul vastuvõetav ma juba mainisin ajakirjandust. ajakirjanduse valdkonnas on probleemiks see, et on, on ainult üks telekanal, kõige mõjukam äh, ringhäälingukanal. kuid sel nädalal oleme kuulnud ka positiivseid sõnumeid Äh, teiste telekanalite äh, arved äh, ei ole enam külmutatud, mis tähendab seda, et riik tunnistab meediavabaduse põhimõtet. ja eelmisel aastal valitsus kutsus üles kodanikke kandma ette lähtuvate mitteobjektiivsetest äh, kajastustest, täiesti absurdne lähenemine, aga tõesti see nii juhtus, äh, loodetavasti äh, olu- ja, ja sedapidi siis, selle üle pidi lõppkokkuvõttes otsustama siseminister, siseminister, nagu me kõik teame, ei ei ole õige organ otsustamaks, kas mingisugune meediakajastus on objektiivne või mitte. hiljutisi arenguid on palju kritiseeritud, seda teeme ka oma resolutsioonis kui ta oma resolutsioonis ja oleme unustanud ka positiivseid äh, arenguid ning tervitame neid. ka kiidusõnu äh, võib ka äh, lausuda, meil on siin üheteistkümnel puhul kommenteeritud positiivselt ja kiidetud erinevaid edusamme Makedoonia arengus. kuid meie resolutsiooni põhiülesanne on siiski juhtida tähelepanu valdkondadele, kus veel on tööd teha. loodame, et see saab olema selliseks juhtdokumendiks vali, valitsusele ja aitab valitsustele keskenduda tähtsatele valdkondadele, nagu näiteks äh, korruptsioonivastane, vastane võitlus, me tervitame kõiki edusamme selles valdkonnas, kuid samal ajal juhime tähelepanu sellele, et äh, korruptsioonivastased võitlus tuleb pidada tõhusalt ja äh, erapooletult tuleks jõustada ka korruptsioonivastased õigusaktid. paistab, et praegusel hetkel erapooletus äh, ei äh, ole põhipõhimõte ja mõningate puhul on sank-, sanktsioonid karmimad kui teiste puhul. ja ja täna on ohvridi raamlepingu kümnes aastapäev, Makedoonia on saavutanud mitmeid edusamme selles valdkonnas, kuid ohvridi raamleping on ka täna arengute aluseks. me peame äh, Skopje ja Brüsseli vahel kokku leppima, kuidas ohvridi raamlepingu kümnendat aastapäeva vaeva tähistada, äh, igal juhul äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi arengu seisukohast on olnud sellel lepingul väga suur tähtsust. siis piirkondlikud probleemid äh, oma resolutsioonis me kiidame Makedooniat stabiliseeriva rolli eest piirkonnas, nad on osalenud Euroopa Liidu ja NATO tsiviil- ja sõjalistes missioonides, kuid samal ajal ja juhime me valitsuse tähelepanu asjaolule, et äh, tuleks äh, jälgida ühiseid seisukohti, nagu näiteks äh, piiravate meetmete puhul Zimbabwe osas. siis Lääne-Balkani riigid sageli Lääne-Balkari riikides on äh, poliitikute vahel mitmeid pingeid, äh, dialoog on puudulik äh, ja poliitilised liidrid suhtuvad üksteisesse vaenulikult. ma leian, et meie Euroopa Parlamendi liikmetena peaksime omalt poolt püüdma püüdma mitte valada oli tulla mitte toetama sisepoliitilisi liidreid parteipoliitilisest vaatevinklist lähtuvalt. me peame olema teadlikud sellest, et pilt ei ole poliitilisel maastikul mustvalge. me ei peaks toetama inimesi ainult lähtuvalt erakondlikest kuuluvustest. Balkani riikide ühiskonnastruktuur on keeruline ja ma arvan, et meie seisukohad peavad olema ühtsed, kui äh, soovime näha selles piirkonnas positiivseid arenguid. ootan rõõmuga meie tänast arutelu ja ka muudatusettepanekuid, loodetavasti neid ei ole väga palju, kuid äh, luban äh, suhtuda kõigisse muudatusettepanekutesse tõsiselt loomulikult on mitmeid asjaolusid, mille kallal tuleb veel tööd teha ja seetõttu ootan põnevusega teie panust. suur tänu arvestades, et hääletajate nimekiri on väga pikk ja aega on vähe, tuleb piirata kõneaega, variraportöörid seega saavad kolm minutit ja kõik teised poolteist minutit. kõigepealt proua Nikolai, kes on ALDE fraktsiooni variraportöör, palun. suur tänu, härra esimees härra Taaleri raport on äh, ilusti tasakaalus, äh, härra Taaleri äh, objektiivsust tuleb toetada. nagu ma juba olen öelnud mitmel hetkel, tahaksin ka praegu siis meelde tuletada kolme asja ma nimelt arvan, et ettepanek äh, liitumisläbirääkimiste avamiseks peaks nõukogust äh, välja antama, sellepärast et Makedoonia on teinud väga palju edusamme, kuid loomulikult probleeme veel on. nimelt äh, ma arvan, et kindlasti tuleb tähistada ka lepingu sõlmimise päeva, kuid eh, samas arvestades pingeid Albaanias, eh, ei saa me unustada ka Makedooniat. nüüd, mis puudutab eh, kohtusüsteemis tehtud reforme, neid tuleb tervitada, kuid Skopje peaks siiski ära tegema palju enam õigussüsteemide sõltumatuse nimel, et nad oleks poliitiliselt sõltumatult ja poliitilise eliidi käitumist äh, Makedoonias tuleb nii-öelda europaniseerida, nad peaksid olema euroopalikumad, see on väga oluline selleks, et liit, et nad kunagi võiksid meiega liituda. tervitan ka äh, meie seisukohti äh, seoses ähm, viimaste arengutega Serbiaga suhetes, passide tunnistamine, seda tuleb tervitada kuid ja ka kahte energiakokkulepet, mis vastavad Euroopa Liidu äh, sätetele täies mahus. loomulikult me oleme esitanud ka muudatusettepanekuid, kuid äh, ma arvan küll, et äh, me jõuame lõpuks konstruktiivse seisukohani ja konstruktiivse kokkuleppeni kõikide poliitiliste fraktsioonide vahel. suur tänu, härra Prokk, teil on post minutit. suur tänu et te andsite mulle nii kiiresti sõna, ma vabandan kolleegide ees, et ma niiviisi vahele trügisin, aga pean lahkuma paraku vara. suur tänu, härra Taaler, selle raporti eest ja, ja ma leian, et jah, me peaksime püüdma asjadele hoogu sisse puhuda Makedoonias ja me peaksime püüdma edendada reformiprotsessi endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ja üks äh, olulisi valdkondi, mille kallal tööd teha, on korruptsioon ja kohtuprotsesside kulg. mis puudutab ajakirjandust, siis ajakirjanduse kohta on mul ka üks praktiline küsimus. kui ma ei eksi, siis äh, praegu on käimas äh, kohtuasi maksude maksmise kohta ühe ettevõtte osas ja meedia suhtub sellesse uurimisse, sellesse kohtuasja väga kriitiliselt, võib-olla peaksime seda konkreetset juhtumist ka põhjalikumalt analüüsima, ehk äh, sekretäriaat äh, ka aitab meid äh, selles töös. ja veel üks teine asjaolu, poliitiline dialoog on möödapääsmatu ja peab toimuma, nagu siin on ka öeldud, mitte kunagi Äh, arenguprotsess, äh, kaasajastamine ei saa aset leida, kui poliitilised äh, erakonnad omavahel ei räägi, kuid äh, loomulikult erinevatel erakondadel on äh, erinevad seisukohad ajakirjanduse küsimustes äh, ja õigussüsteemi küsimustes ja nii edasi, kuid äh, parlamendi töö boikoteerimine pole vastuvõetav. parlamendi töö peab jätkuma ka pärast kaotust valimistel, see on demokraatlik erakondlik kohustus ja sellistes küsimustes ei ole mingisuguseid kompromissivõimalusi. parlamendi tööst lihtsalt väljaastumine paljalt sel põhjusel, et sa ei saavutanud enamust, äh, ei ole vastuvõetav. vähemalt meie maailmajaos sugugi mitte. Äh, kindlasti peab äh, opositsioonierakond, kes boikoteerib parlamenti, tagasi minema parlamenti ja, ja püüdma järgmistel valimistel veenda rahvast nende poolt hääletama. sellistel alustel on üles ehitatud meie demokraatia ja ma arvan, et meie peaksime avaldama survet albaanlaste demokraatlikule parteile, et nad äh, parlamenti tagasi pöörduksid. proua Prisadžitš. kas meil on tõesti kaks äh, variraportööri ühes fraktsioonis või? proua Prisadžitš ütleb, et ma ei ole variraportöör. aga sõna soovisite? Sorry. Mr. Kukan kes see räägib, kas teie või härra Kukan? ja mina räägin ka, ütleb proua Ibris Sadžits, aga hiljem, sellepärast et härra Kukan on ikkagi variraportöör. suur tänu, mina olen variraportöör. lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt tahaksin tänada Soren Taalerit äh, selle väga Äh, tõsiseltvõetava dokumendi eest, millest lähtuvalt äh, me saame äh, arutleda, kuid arutelud samas on moodapääsmatud. tahaksin rõhutada ka seda, et ühinemisläbirääkimiste alustamine on hädavajalik ja seda tuleb teha kiiresti. oma kahe tuhande kümnenda aasta resolutsioonis Äh, avaldasime me tunnustust Makedooniale edusammude eest ja lootsime, et Makedoonia edusammud jätkuvad ja seetõttu on mul kahju, et arengud ei ole olnud niivõrd positiivsed, nagu me tol ajal ootasime. mulle avaldab, mulle tekitab muret poliitiline pinge Makedoonias ja on selge see, et opositsioonipoolne boikot parlamendile ei ole õige moodus pingete lahendamiseks. poliitilised konfliktid on lahendatavad poliitiliste dialoogi kaudu institutsioonides, mis on sellise dialoogi pidamiseks loodud ja vastasel korral lõhed suurenevad ja viivad tupikseisudeni ja konfliktideni, mida ei ole Makedoonial küll vaja juhtisin tähelepanu ka sellele, et resolutsioonis on väga palju tähelepanu pööratud ajakirjandusvabadusele, ma olen nõus, resolutsioon peab seda teemat käsitlema, iseäranis äh, see, pidades silmas asjaolu, et on puudujääke äh, ja et äh, soodustatakse tele, konkreetseid telekanaleid ja nii edasi, mis puudustab liitumisläbirääkimiste alustamist, siis nendega viivitamine ei aita kindlasti kaasa Makedoonia arengule, ma arvan, et otse vastupidi, lisaks poliitilisele poliitilistele pingetele toob viivitamine kaasa ka natsionalistlikke pingeid ja arenguid, mis ei ole meie Euroopa huvides. me peaksime Äh, lahendama kõik tõkked, mis on äh, ühinemisläbirääkimiste alustamise teel ja tegema seda kiiresti äh, veel kui me viivitame veel kauem, siis sellel on oma negatiivsed tagajärjed mitte ainult äh, endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile, vaid kogu piirkonnale. ma olen nõus, et meie poliitikutena peame tegutsema visionääridena ja peame stimuleerima positiivseid arenguid selle piirkonna riikides ning mitte hoidma neid tagasi. Cornelissen. proua Cornelissen, suur tänu! kõigepealt suur tänu, Sõõranna, selle resolutsiooni eest kus käsitletakse erinevaid asjaolusid, mul on äärmiselt hea meel, et äh, nimeküsimus on äh, viimastes lõigetes, sellepärast et on mitmesuguseid teisi äh, teemasid, mis on äärmiselt olulised, loomulikult poliitiline olukord on kõige olulisem ja minu meelest asjaolu, et Makedoonias nüüd võrreldes eelmise aastaga on probleeme rohkem, Äh, riigisiseselt kui riigiväliselt, see on murettekitav, parlamendi töö boikoteerimine paistab olevat uus mood kogu selles piirkonnas ja see on loomulikult äärmiselt tõsine probleem. ma leian, et on ütlemata oluline, et meie Euroopa Parlamendis jääme erapooletuks, loomulikult teie poliitilised äh, erakonnad avaldavad teile suret, teie sõsarpartid avaldavad teile, teile survet, et tuleb äh, pooli võtta isegi äh, rohelistele avaldab äh, meie väike sõsarpartei, kes on väga väike, tõesti suured, äh, kuid meie peame jääma erapooletuks, boikott ei ole poliitilistes äh, mängudes äh, lahenduseks, aga poliitilised võimumängud valitsuse poolt samuti mitte. loodame, et kõik erakonnad on sellega nõus ja leiavad lahenduse, ma nägin ka mõningaid sellekohaseid pressiteateid hiljuti. siis veel oluline ei ole mitte äh, parlamendi kodukord, vaid oluline on poliitiline kultuur, äh, mis ei väljendu mitte ainult äh, parlamendi boikoteerimises ja parlamendi töös, vaid väljendub ka selles, kuidas koheldakse vabaühendusi, kuidas poliitikud ajakirjanduses kirjeldavad vähemusega seotud probleeme ja nii edasi ja nii edasi veel üks teine asjaolu, mida ma tahaksin käsitleda, on detsentraliseerimise protsess. raportis on seda mainitud, kuid äh, ma olen, äh, kui ma olen õigesti aru saanud, äh, siis üheks suuremaks probleemiks Makedoonia omavalitsusteks on asjaolu, et neil on küll ülesandeid, aga samas mitte rahalisi vahendeid ülesannete täitmiseks. keskkonnapoliitika rääkisin peaminister Krevskiga detsembrikuus ja paistab, et ta tegelikult ei oma päris selget ettekujutust sellest, mis see keskkonnapoliitika tegelikult on, ta rõhutas meile korduvalt, et kõige olulisem näide Makedoonia keskkonnapoliitikast on iga-aastane puude istutamiskampaania võib-olla võiksime keskkonnapoliitikat äh, siis pisut äh, rohkem välja tuua. ja siis see nime küsimus, äh, mulle valmistab see suurt muret, et me kordame ühtesid ja samu sõnu aastast aastasse, aga edusamme pole kuskil märgata. võib-olla peaksime me hakkama mõtlema, kas äh, on võimalik äh, võib-olla luua mingisugune probleemide lahendamise mehhanism kahepoolsete küsimuste jaoks, mitte ainult Makedoonia jaoks, vaid ka potentsiaalsete teiste äh, kandidaatriikide jaoks tulevikus. võib-olla võiksime pöörduda komisjoni poole ja nõukogu poole ja paluda neil institutsioonidel mõelda sellise probleemide lahendamise universaalse mehhanismi mõttele härra Tšenak suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin Soran Taalerit selle raporti projekti eest tänada, kuid minu esimene märkus on, et te olete Montenegro ära unustanud oma äh, avasõnadest räägite Türgist ja Makedooniast kui kandidaatriikidest, aga Montenegro ometigi on ju ka kandidaat, me hetk tagasi hääletasime selle osas, kui see teil jäi kahe silma vahele. Teie raport on ülevaatlik, ja see on väga hea, kuid minu ja minu fraktsiooni seisukoht on, et ta on võib-olla natukene negatiivne oma toonilt väikeriigi suhtes, kes võitleb suure naabri boikoteerimise vastu ja kus pärast äh, ohvreidi kokkulepet on olnud väga palju sisepingeid leping küll püsib, kuid pinged on selged. ma olen esitanud üsna mitu muudatusettepanekut võib-olla meediavabaduse osas Äh, siis äh, välisotseinvesteeringud, siin küll ei ole loomulikult Makedoonial süü otseselt, aga, aga neil on väga raske neid investeeringuid leida ja ühtlasi siis veel ka Euroopa Liidu delegatsiooni juhi kritiseerimise osas äh, ma olen rääkinud üsna mitme poliitikuga Makedoonias endas ja tõesti äh, on jäänud mulje, et ta natukene liiga tobib oma nina äh, siseasjadesse ja võtab sõna kõikides poliitilistes küsimustes äh, nagu mingisugune aadel seal kohapeal, see ei ole kindlasti diplomaadile kohane käitumine minu meelest selline sekkumine siseasjadesse mm, ei ole lihtsalt sobiv, need küsimused on arutamiseks siiski poliitikutele, mitte Euroopa Liidu diplom-, diplomaatidele. nii et äh, nende süüdistuste taga mingisugune tõs-, tõde on, aga ma olen vastu igasugustele isiklikele solvangutele muidugi. kuigi diplomaadid peaksid hoiduma sisepoliitilistest aruteludest äh, kui see ei ole hädavajalik. ja piisavalt loodetavasti pöörate tähelepanu ka töö osas, mis on ära tehtud näiteks mustlaskogukondade toetamiseks ei ole ma nõus teie märkustega eh, abordivastase kampaania osas, mina isiklikult olen abordi vastu, meie koduriigis on see südametunnistuse küsimus, igalühel on õigus oma seisukohtadel, teil on oma seisukohad, minul oma seisukohad, aga Makedoonia jaoks peab see ju samamoodi olema siseküsimus ja need, ähm, kes tunnevad, et nad on tõsiselt äh, abordi vastu, peavad seda arvamust saama ka väljendada. eduaruandes ei peaks sellest üldse rääkima, sellepärast et näiteks Iirimaal on abort keelustatud äh, ja kogu lugu kui te toote välja ühe kampaania, siis peaksite tooma välja neid ka teisi. näiteks nagu suitsetamise, koduvaigivalla vastased kampaaniad, kui te tõstate esile abordivastase kampaania, on täiesti sobimatu ja kavatsen kindlasti esitada muudatusettepaneku selle kustutamiseks. suur tänu! proua Kopa, teil on poolteist minutit suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kolleeg Soran Taaleritele tunnustust avaldada, kes on eh, minu kodunaaberriigile eh, väga õiglase pilgu heitnud Ehm, väga paljudest probleemidest on juba räägitud, meediavabadusega ei ole kõik hästi, poliitilise vabadusega samamoodi, ehm, nüüd siis juba boikoteerib opositsioon parlamenti ja paljud kolleegid on ka öelnud, et see ei vasta sugugi Euroopa Liidu põhimõtetele. Ehm, puudusi on ka kohtusüsteemi reformiga, sellepärast et see ei suju praegu nii, nagu see peaks äh, Äh, sujuma, ei, ei toetata inimeste edutamist äh, tänu nende saavutustele, aga me peame astuma selge sammu edasi. see, et rõhutatakse Skopje kaks tuhat neliteist programmi, on aga minu meelest väga äh, oluline. nüüd naabersuhted Kreekaga, jah, probleemid, see nime küsimus on lahendamata. kuid mitte keegi täna vist ei saa öelda, et Kreeka äh, on selle häda taga. ega nimeprobleemiga ei lahendata kõiki teisi probleeme. Kreeka on teinud omapoolsed ettepanekud, me oleme need esitanud neile, kuid teine pool ei ole absoluutselt reageerinud. see on just ja on neid, kes ütlevad, et riigis ei vastata Kopenhaageni kriteeriumitele ja praegu tegelikult ka ei austata lepinguid siis, mis on sõlmitud, härra Katšin. suur tänu, härra esimees. suur tänu härra Taalerile selle raporti eest. ma olen talle tõesti väga-väga tänulik, sellepärast et ta on väga positiivselt panustanud sellesse resolutsiooni väga raske on äh, tegelikult leida mm, midagi positiivset üldse mm, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta, äh, sest et tegemist on niivõrd äh, noore riigiga, aga, aga juba oleme me näinud seda, et et tegelikult on juba kuus aastat läinud selleks, et poliitilised erakonnad omavahel hakkaksid äh, kokkulepetele jõudma selles osas, et kas mitte ei peaks avama liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja nii edasi. Äh, Makedoonias on üks müür, mis kannab Aleksander teise nime, Aleksander Suure nime ja see lõikab nad konkreetselt teistest äh, ära. tegemist on ju ikkagi äh, mitmereligioosse, mit-, multikuldi ähm, ühiskonnaga ja tegelikult tuleks ju toetada hoopis kultuuridevahelist äh, lepitust, nii et ma kutsuksin täna üles ähm, Makedoonia poliitilist eliiti aitama kaasa Füürami liitumisprotsessile. kui äh, sealt riigist positiivseid uudiseid ei tule, siis ei saa meie ka ju midagi positiivset ära teha siit omalt poolt. ja kui me tahame toetada sellesse riigi laienemist, on vaja kõigepealt saada siiski midagi positiivselt Makedooniast endast. see, et on rünnatud nüüd äh, riigist lahkuvate Euroopa Liidu mm, esindajat, on natukene mõistmatu ta kindlasti on teinud vigu, kuid ma olen temaga isiklikult tuttav, olen uurinud põhjalikult kõike seda, mida ta on teinud, mida ta on öelnud ja minu meelest on ta seda kõike teinud headel kavatsustel. ja minu meelest küll äh, poliitiline eliit Makedooniale näkku vaatama äh, ja siis me saame võib-olla neid aidata. härra Kovatšev, palun suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tänu avaldada härra Taalerile töö eest, mis on ära tehtud resolutsiooni eelnõu osas me teame, et Lääne-Balkani probleemid on mitmetahulised ja, ja delikaatsed ka poliitiliselt, ei ole mitte mingisugust muud võimalust Äh, toetada äh, reforme Makedoonias kui läbi Euroopa Liidu perspektiivi, kuid ärgem tehkem mingisuguseid järeleandmisi inimõiguste, põhiõiguste, meediavabaduse kaitsmisel, ma olen raportööriga nõus, meediavabadus on probleem, eriti mis puudutab äh, siis külmutatud ja siis jälle öö, avatud öö, arveid öö, suure meedia, suurema telekanali puhul sellelt ei saa pilku pöörata, aga tahaksin pöörata tähelepanu ka vähemuste olukorrale, eriti nendele, kes kannavad Bulgaaria kodakondsust, neid on Makedoonias väga palju. kahetsusväärsel kombel äh, väga mitmetel juhtudel on nad, need inimesed äh, sattunud väärkohtlemise äh, ja suvalise käitumise ohvriks, neil ei ole avatud töökohti ja on kohtusüsteemides neid ka diskrimineeritud, on väga äh, Äh, häiriv näha, et Makedoonia ühiskonda tuleb vihakõnet tagasi, mida teinekord toetavad ka kohalikud omavalitsused. keegi ütles kunagi, et äh, Balkani piirkond toodab rohkem äh, ajalugu, kui nad suudavad läbi võtta ja see on tõesti tõsi, kui nad üritavad üle saada mineviku lõhedest aga kõik peaksid selleks objektiivselt ajalukku näkku vaatama. kommunistliku salateenistuse arhiivide ja e, inimeste, kes sellega on tegelenud, nimede ava, avalikustamine on lahutamatu osa sellest protsessist ja see annaks kindlasti riigi, riigil üle saada kommunistlikust pärandist ja tuleks vältida igasuguseid vihakõnesid naaberriikide vastu. Makedoonia, kui ta tõesti tahab Euroopa Liitu kuuluda, peaks selles osas suured muutused läbima suur tänu, härra Ongurakis. Teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt üks märkus, mis on üldist laadi me oleme mõneti teinud Makedoonia rahvale siin karuteene. me nõuame neilt palju asju, kuid samas ei räägi asjade sisust, sellest, mida tegelikult komisjon peaks tegema komisjon ja nõukogu ja kõik äh, räägivad äh, justkui mingisugust äh, lugu ja on täiesti vastuvõetamatu, et ei võeta selgeid positsioone. me ka esitame erinevaid vaatevinkleid selle kohta, milline on olukord, kuid Füürom on siiski väga-väga oluline teine märkus, olukord, mis täna kehtib äh, riigis, äh, majanduspoliitika ja teised poliitikad on tekitanud need tõsised probleemid. kuid samas me ei ole mitte midagi rääkinud ametiühingute vabadusest. me oleme rääkinud äh, selles resolutsioonis tööpuudusest ja ettevõtetest, rääkides Kreeka ettevõtetest, kus ka ei ole ametiühinguid ettevõtetel vabadust, aga siin puhul me isegi ei viita. Kreeka ettevõtetel on äh, tõsiseid probleeme seal äh, meie naaberriigis. poliitiline eliit Euroopa Liidus äh, peaks ka midagi ära tegema nime küsimustes, kuid tegelikult mis alusel see vahendustegevus praegu käib? me ei räägi absoluutselt äh, ÜRO eriesindaja tegevusest oma raportis. suur tänu, härra Pikk. Äh, järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin härra Taalerit äh, tänada selle raporti eest ja tahaksin tervitada ka Makedooniat äh, vaatamata sisepingetele saavutatud äh, edusammude osas. selles raportis ju nimelt väga selgelt tuuakse välja, et edusammud on olnud märgatavad. osades küsimustes aga oleme me minu meelest liiga kriitilised. tulevikus äh, peaksime me olema märksa sõbralikumad Makedoonia suhtes. endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik äh, tahab edu saavutada äh, Euroopa Liidu kandidaatriigina ja, ja see ambitsioonikus peab alles jääma ja meie raportöör isegi on öelnud, et sellele protsessile peab muidugi kaasas käima edasised reformid on tõsi, et äh, alles on käivitatud äh, avaliku äh, riigisektori süsteemi reform, ette on nähtud, nii nagu lõigetes üheksateist ja kakskümmend ka räägitakse, uuesti koolitusi noortele inimestele, kes täna tööd otsivad, aga ma ei oleks üldiselt nii karmisõnaline välisinvesteeringute suhtes. ega ei ole kriisiaegadel kerge neid ligi meelitada aga boikoti osas olen äh, nõus sellega, mida ütlesid härra Brock ja härra Kuukan. meil tõesti on vaja tagada see, et Makedoonia siseküsimused äh, saavad lahendatud. suur tänu, proua Ibris Sajic! suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin omalt poolt härra Taalerit äh, tervitada selle raporti osas ma leian, et selle äh, resolutsiooni äh, sisu on tasakaaluline, tasakaalustatud, kuid on ka mõningaid asjaolusid, mida ma tahaksin siin välja tuua, kõigepealt edusammud ja siis kriitika, nii et räägiksin siis hiljem ka muudatusettepanekutest mõningad asjaolud, mida välja tooksin, kattuvad eelkõnelejate välja toodud asjaoludega tahaksin rõhutada, et poliitiline võitlus toimub poliitilistes asutustes, institutsioonides, mitte väljaspool neid institutsioone. see ei ole vastuvõetav, et ähm, erakond lahkub parlamendist ja siis äh, asub kritiseerima valitsust, et äh, pole saavutatud äh, valijatele lubatud eesmärke, niisiis ühesõnaga kohe parlamenti tagasi arutelulaua taha. ja siis veel üks asjaolu, äh, mida olen toonud välja juba viis-kuus aastat ta-, äh, sellepärast et mina isiklikult olin äh, selle teema raportöör viis aastat tagasi. me peame olema väga ettevaatlikud ja vaatama tähelepanelikult järele, milliseid sõnumeid me saadame. kui üks riik on valmis ühinemisläbirääkimisteks juba kolm aastat, aga peab muudkui ootama ja ootama, mida me siis Äh, ette kujutame, mida need inimesed peavad arvama, kas need inimesed äh, peavad arvama, et nad ei ole teretulnud, nad on ju tegelikult teretulnud ja me peame üsna selgelt välja ütlema, et kui nad on ühe sammu saavutanud, siis peame lubama neil astuda ka järgmise sammu. see riik ei saa enam kauem oodata äh,

ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et parlamendi, erakonnad peavad tegema tööd parlamendis, äh, ükskõik milline nende kuuluvus ja ma arvan, et härra Taaler on raportis äh, selle päris selgelt välja toonud, äh, nii et ma arvan, et me ei peaks kõik selle koha pealt sõna võtma nüüd tänases arutelus. kuid eelkõnelejaga seoses tahaksin pisut seda siiski käsitleda, me tahame loomulikult, äh, et Makedoonia tuleks ühinemisläbirääkimistel laua taha, kuid ma ei saa aru, miks praegune valitsus äh, rakendab meetmeid, äh, millega provotseeritakse naaberriiki Kreekat, meie ei taha pooli võtta selles konfliktis, sellest poleks kellelegi kasu, kuid ma arvan, et kõike ei peaks nimetama Aleksander Suure nime järgi ja kui äh, käitutakse pidevalt provotseerivalt, äh, kas see siis näitab Euroopa valmidust või mitte? Äh, loomulikult tuleb ka selliseid asjaolusid mainida ja natsionalistlikest olukordadest, tupikseisudest tuleb välja saada ja loomulikult ühinemisläbirääkimised peavad ka omal ajal algama. suur tänu, härra Taaler, anname teile lõpps sõnavõtuks sõna Only... mulle öeldi, et meil on tõesti aeg otsa saamas ja seetõttu ma tahaksin tõesti tänada kolleege teie toetuse eest, samuti tahaksin teid tänada kriitika eest. see kõik aitab seda teksti veelgi paremaks muuta. ma vabandan, et ma unustasin Montenegro. Montenegro on väga hea kandidaat ja viis kandidaati on kahtlemata õnnelik arv mis puudutab nüüd arutelude jätkamist ning resolutsiooni vastuvõtmist, siis see peaks toimuma aprillis, aitäh aitäh, härra Taaler! ja nüüd läheme Iraagi juurde ja tuleme tagasi oma suhete juurde Iraagiga, niisiis käsitleme punkte kaheksa ja üheksa meie päevakorras ja teeme seda siis ühiselt. nagu te teate, Euroopa Euroopa äh, Liit läbi oma programmide ja rahastamisvahendite äh, äh, osaleb koos rahvusvahelise üldsusega selles, et toetada poliitilisi üleminekuid Iraagis ja Iraagi stabiliseerimist ja seda tugevdab ka see, et hiljuti kirjutati alla partnerlus- ja koostöölepingule Iraagiga. tegemist on siis esimeste lepinguliste suhetega, mis meil Iraagiga on Euroopa Parlament peab avaldama oma arvamust selle lepingu kohta nõusoleku menetluse raames. meie kolleeg Mario Mauro on kohal ja saab sõna. aitäh, esimees. nagu te juba ütlesite on meie arvamuste vahetuse eesmärk eh, käsitleda seda lepingut, mis sõlmiti Euroopa Liidu ja Iraagi vahel. tegemist on esimese omataolise lepinguga. ma tahaksin, et selle lepinguga kaasneks ka resolutsiooni eelnõu ning eh, nüüd kõneleksingi siis oma menetluslikest kavatsustest miks ma soovin, et selle arvamusega käiks kaasas ka resolutsioon äh, lepingu kohta. on kaks põhjust, miks ma sellist resolutsiooni soovin. Äh, kõigepealt äh, Iraak on üsna erilises olukorras, kui vaadata tema hiljutist ajalugu, kui vaadata võimalusi, mis selle riigi ees seisavad, kui kaaluda, äh, äh, kui vaadata Araabia maailma konteksti, äh, kus praegu toimuvad vägagi üllatavad arengud, siis kui kaaluda Iraagi strateegilist seisu, asukohta sellises vägagi tundlikus piirkonnas ning eh, kui arvestada sellega, et eh, Iraagil on suured naabrid, kes soovivad selle riigi eh, tulevikus kaasa mängida ja meil on veel üks põhjus, ma arvan, et Iraagi kodanike ühiskond on viimastel aastatel tugevamaks muutunud ja äh, äh, nad soovivad äh, tõesti uut tulevikku ja ma arvan, et me kõik peaksime toetama sellist rahumeelset tulevikku. minu arvates on Iraagi kodanike ühiskond väga oluline. tegemist ei ole ainult riigiga, kus toimuvad rünnakud ja elavad terroristid tegemist on väga keerulise ühiskonnaga, millel on äh, suur kultuuriline ja ettevõtluspotentsiaal, samuti potentsiaal suhelda ülejäänud maailmaga. ma tahaksin, et me saaksime vastu võtta teksti, milles saab siis äh, äh, viitepunktiks äh, kõigi nende jaoks äh, Iraagis, kes peavad meid võimal-, võimaluseks ja mitte ainult mingiks kaubanduspartneriks. niisiis ma loodan, et see resolutsioon, mis seda lepingut toetab, saab laiapõhjalise toetuse osaliseks. samuti loodan ma, et kolleegid, kes on variraportöörid, on valmis äh, kokkuleppeks minuga. samuti loodan ma, et äh, meil õnnestub koos kõikide kolleegidega vahetada mõtteid teatud teemadel, mida ma veel ei ole resolutsiooni sisse pannud, aga mida ma olen valmis kaaluma. mida ma selle all silmas pean? ma tahan öelda, et kummaski resolutsioonis ei rää-, ega ka, ka lepingus ei räägita väga selgelt energeetikast. see ei tähenda, et me ei saaks nende teemade juurde tulla ja nende kohta arvamust avaldada. ma tahaksin, me saaksime kõnelda ka Ameerika vägede väljaviimisest, just vaadates Iraagi tulevikku. ma tahaksin, et me eh, keskenduksime võimalustele ja juhiksime neile tähelepanu kuna selle lepingu parafeerimine nõukogus äh, võtab veel aega, siis äh, näib mulle, et meil on äh, veel aega korraldada vähemalt üks kuulamine, mis võiks meile siis näidata natuke teistsugust Iraaki, Iraaki, näidata Iraaki tema parimast küljest näidata, et Iraak suudab taastada oma kodanikeühiskonna dünaamilisuse. ma arvan, et samuti oleks õige hetkel, kus välisteenistus on just ametisse nimetanud Euroopa Liidu suursaadiku Iraagis, võiks võib-olla ka temaga mõtteid vahetada. ma arvan, et meil on aega, et oma tööd hästi teha ning eelkõige tuleb tegutseda ühiselt, ma rõhutan veel kord, Äh, minu arvates on siin tegemist strateegilise küsimusega, me räägime ühiskonnast, kus on nelikümmend miljonit inimest, kes kõik vaatavad Euroopa poole, et saada abi, nad ei oota ainult allkirja kaubanduslepingul, nad ootavad poliitilist laadi soovitusi, äh, midagi, mis toetab nende nõudmisi vabaduse, demokraatia, majanduskasvu ja arengu järele, üldise hüve, hüvede järele Äh, sest selliseid nõudmisi on tunda äh, kõigi Iraagi ühiskonna tasanditel, nii et sellega, härra esimees, ma lõpetan ja ma loodan, et selles esimeses arutelus ma kuulen kolle-, kolleegide seisukohti ning äh, nende, nende tähelepanekuid. nii et, et oma edasises töös saan ma oma dokumentide teksti veelgi paremaks muuta ja tuletan meelde, et muudatuste tähtaeg on kuueteistkümnes veebruar aga see ei tähenda, et me pärast seda kuupäeva ei võiks tulla tagasi äh, selle keskse teema juurde, milleks on siis tänapäeval Iraagis toimuv. aitäh, variraportöör, äh, kolmeks minutiks. aitäh, ähm, mina sooviksin tänada härra Maurot äh, raporti eest, tõepoolest tegemist on väga väljakutsuva teemaga selle regiooni jaoks olulisel hetkel väga heaks märgiks on see, et Euroopa Liit otsustas äh, kaubanduse koostöölepingust teha partnerluslepingu, aga ometigi ei ole meil äh, mitte mingit infot selle kohta, kuna see leping täpselt alla kirjutatakse ja ma tahaksin teada äh, komisjonilt ja nõukogult, miks me seda ei tea. samuti ma olen saanud tähtaja kohta erinevat infot sekretariaat ütles, et isegi muudatuse ettepanekute esitamise tähtaeg lükatakse edasi, ma ei tea, kas härra Mauro teab sellest midagi, igatahes informatsioon selles osas on vastuoluline. Äh, uue valitsuse moodustamine annab hoo nendeks radikaalseteks muutusteks, mida riik vajab, nimelt soodustada äh, rahvuslikku leppimist killustunud ühiskonnast, parandada julgeolekut ning kaitsta tõhusalt inimõigusi. härra Mauro on esitanud kõikehõlmava raporti mis eriliselt äh, rõhutab äh, rünnakuid Iraagis äh, kristlaste vähemuste vastu mis on Iraagis kristlaste vähemuste vastu toime pandud, aga samas jätab välja asjad, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks väga olulised. meie seisukoht on see, et kristlaste probleemid on täpselt samasugused nagu teistegi riigis olevate etniliste ja rahvusvähemuste oma ja usuvähemuste omad ja need on tingitud vaesusest, korruptsioonist, majandusprobleemist, õigusriigi puudumisest. loomulikult me oleme valmis tegema koostööd ja vaatama, kas meil õnnestub selles, nendes küsimustes kokkulepe saavutada. kaheksa kuud pärast valimisi äh, on Almaliki moodustanud nüüd lõpuks uue valitsuse ning me loodame, et see valitsus tõesti hakkab tegelema terve rea lahendamata küsimustega, näiteks suudab äh, tagada stabiilse ja demokraatliku Iraagi, äh, millel on sõbralikud suhted oma naabritega, mis on integreerunud rahvusvahelisse kogukonda ning omab jätkusuutlikku ja avatud ühiskonda meie nõuame kõigepealt demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi. olukord on endiselt äh, häbiväärne, surmanuhtlus on taastatud väidetakse, et eksisteerivad salavanglad, vanglad, mida juhib äh, siseministeerium või ka justiitsministeerium. härra Al-Maliki on seda küll ei, eitanud, aga Human Rights Watch oma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruaris avaldatud raportis ütleb, et sellised kinnipidamiskeskus, keskused on olemas. küsimus on ka ajakirjandusvabaduses, äh, piinamises, kinnipeetute äh, kohtlemises. samuti tuleks viidata naiste olukorrale täna täna on olukord selline, et naiste olukord on hullem kui Saddami võimu ajal äh, vabad, esineb polügaamiat, naistele ei anta passi ilma abikaasa nõuoleku, nõusolekuta ning äh, äh, põhiseaduse järgi, mis kahe tuhande viiendal aastal vastu võeti, Äh, ikkagi inimese staatuse küsimused äh, sõltuvad väga palju traditsioonidest. sotsiaaldemokraatide jaoks on Iraagis probleemiks äh, see, et kõik, me, meie nõuame, et kõik etnilised ja usulised rühmitused peaksid elama turvalises keskkonnas. paraku ei ole olukord sugugi hea, palju on terroristlikke rühmitusi ja USA väed ei ole suutnud ka selles osas midagi ära teha, niisiis meie soovime, et Iraak areneks demokraatlikus suunas, aga oma muudatusettepanekute läbi me olemegi just üritanud saavutada seda demokraatlikku õigusriiki, mis oleks kasulik nii kodanikele kui ka kogu regioonile, aitäh! aitäh, härra Katšin, teil on kolm minutit. aitäh, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada härra Maurot selle suurepärase eh, raporti esimese versiooni eest. see on suurepäraseks aluseks, eh, mida fraktsioonid saavad toetada. Iraak väärib meie tähelepanu ja meie abi, aga antud hetkel on äh, Iraak meist kuidagi väga kaugele jäänud, seega ma tahaksin rõhutada, äh, kui oluline on see, et Euroopa Parlament äh, saadaks sinna delegatsiooni, et oleks, et me oleksime Iraanis, Iraagis nähtavad, et meil oleks dialoog Iraagi võimudega. samuti tahaksin tervitada president Tal-, Äh, Labani avaldust, et ta on surmanuhtluse vastu ning ei kirjuta alla surmaotsustele vaatamata ülejäänud poliitilise eliidi soovidele. kuigi asi on praegu maha rahunenud, on siiski Äh, olukord keeruline, ma tahaksin tervitada neid äh, edusamme, mis mõningates piirkondades on saavutatud, näiteks Kurdistanis on äh, asjad olnud üsna rahulikud juba pikka aega, on avatud konsulaat, majandus õitseb, käib ehitustöö ning iga päev on võimalik näha, kuidas riik areneb, aga kui me eh, ei saa minna eh, Bagdaadi, siis me peame, Bagdaadi, siis me peame kuhugi mujale, kus me saaksime ikkagi teost, toetada stabiliseerimist, nii et, et see stabiliseerimisprotsess, mis on juba alanud Kurdistanis, leviks ka riigi teistesse osadesse. me nägime, mis eile toimus Tikritis. sellised eh, intsidendid lihtsalt mürgitavad õhu, õhkkonda me peame hoolitsema selle eest, et meie, meie raport sellele protsessile oma panust ei anna. samuti peaksime hoolitsema selle eest, et härra Maliki lõpuks ometigi moodustaks valitsuse, sellepärast et Iraagi-taoline riik ei saa ilma oluliste ministriteta toimida, ei ole siseministrit, ei ole kaitseministrit, sellistes olukordades on väga, väga raske teada, mis näiteks üldse vanglates toimub samuti on väga raske luua õigusriiki, nii et, et äh, riigi juhtkond peab olema paigas ja aktiivselt tegutsema on asju, mida võib tervitada. Äh, peaminister Maliki on juba teatanud, et ta ei kandideeri sellele ametikohale enam järgmisel korral Äh, uudised selle kohta, mis Vahemere lõunarannikul toimub, on jõudnud ka Iraaki ja ma loodan, et Iraak õpib sellest. aitäh. ka mina sooviksin äh, tänada härra Maurot äh, roheliste fraktsiooni nimel selle töö eest, mida ta on juba teinud tahaksin öelda, et ma olen rahul selle koostööga, mida ta soovib äh, teha kõigi fraktsioonidega. selleks, et seda resolutsiooni paremaks muuta. tahaksin lühidalt mainida äh, soovitusi koostöölepingule, ma arvan, et see leping iseenesest on väga hea samm selleks, et Iraak rohkem osaleks Iraagis, Euroopa Liit rohkem osaleks Iraagis toimuvas, aga kõnelustel, mis meil toimuvad eelseisvatel nädalatel härra Mauroga, ma loodan, et nende kõneluste käigus me suudame saada temalt pisut rohme, rohkem infot nende soovituste kohta, aga ma ei taha sellesse teemasse praegu laskuda, ma tahaksin kõnelda resolutsioonist. ma olen temaga täiesti nõus, et me peaksime koostama resolutsiooni tahaksin esitada samasuguse palve nagu minu kolleeg Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, mis puudutab muudatusettepanekute aja, ajastust. sekretäriaadist teatati meile, et me saame muudatuse, muudatuste esitamiseks rohkem aega, äkki saaks teada, kui palju rohkem. veel mõned asjad, mida meie arvates tuleks rohkem rõhutada selles resolutsioonis kõigepealt surmanuhtlus. väga palju kõneldakse Tariq Azizist, aga ma arvan, et me peaksime sellele teemale rohkem keskenduma. vaatamata sellele, et Iraak on üks nendest riikidest, kus surmanuhtlust kõige rohkem rakendatakse, sellest eriti ei räägita. ma tahaksin, et viidataks ka rahvusvahelisele kriminaalkohtule see on samuti mainimist väärt ja rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka julgeolekujõudude depolitiseerimisele ning mainida tuleks ka väärkohtlemist Iraagi vanglates, mis on omamoodi seotud ka ameeriklaste käitumisega Iraagi okupatsiooni ajal aga härra Maurol on õigus, me ei pea vaatama ainult minevikku, me peame rohkem vaatama tulevikku, aga siiski täielikult me seda minevikku ei saaks eirata. Eh, meediavabadus, eh, jällegi eh, sellel teemal tuleks rohkem lisada, sest et selles valdkonnas on olnud väga palju probleeme hiljuti samuti on mul küsimusi, mis puudutavad punkti, kus para-, kus raportöör ütleb, et Euroopa Liit peab olema rohkem nähtav, kui ta tahab Iraagis suuremat rolli mängida. siin on minu arvates vaja natuke rohkem selgitusi, arvestades seda, et meil aega praegu väga palju ei ole, lõpetan ning jään ootama koostööd raportööriga, aitäh! Merci, monsieur Tänok, raportöör fiktiiv. aitäh, härra Tänok aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin Maarja Maurot õnnitleda ning öelda, et äh, Ühendkuningriigi äh, kodanikuna äh, ja ja süür, süürlastega tegelikult seotud inimesena tahan, on mul kahju, et siin ei ole mainitud süürlasi, kuigi ka nemad on üheks vähemuseks Iraagis nii et ma esitan sellekohased muudatusettepanekud, me oleme neile kindlasti viidanud oma varasemates resolutsioonides ja kindlasti tuleks mõelda ka mandjanaid ja teisi rahvusvähemusi, kes on samuti ohus. sotsiaaldemokraatidest, äh, sotsiaaldemokraatide esindaja Äh, on, äh, eksib, kui ta ütleb, et liialt on rõhutatud kristlaste probleeme. paraku on just kristlaste vähemus see, keda konfliktid kõige rohkem mõjutavad. peaaegu viiskümmend protsenti on riigist lahkunud või surma saanud. tegemist on etnilise puhastusega sellises ulatuses, mida Lähis-Idas pole kunagi varem toime pandud. ma arvan, et äh, on täiesti õige, et me seda oma raportis rõhutame ja me peaksime selle üle kõik mures olema Äh, ühest miljonist Saddam Husseini ajal on ainult nelisada, viissada tuhat järgi jäänud, minu arvates on see äh, katastrofaalne. samuti ei ole mainitud Turkmeene ja seda, millised probleemid neil riigi põhjaosas on ja Kirkuki staatusest ei ole samuti juttu ja nendest naftavarudest, mis seal on ja Camp, ja Camp Ashrafi on mainitud ainult äh, siin sissejuhatuses, aga ei mainita seda ei punktides ega põhjenduspunktides ja ei mainita neid ohte, mis seisavad Camp Ashrafi asukate ees, kui nad tõesti saadetakse Iraani tagasi, kus nad äh, ilma igasuguse äh, kohtuotsuseta kõik tapetakse, nii et, et neid muudatusi ma sooviksin, muidu ma toetan raportit, aitäh Merci, monsieur Tanok. Euh, Madame Gomez. suur tänu ja proua Gomez, poolteist minutit, palun suur tänu kuivõrd ma siiski olin iraagi endine raportöör võiks mulle natukene rohkem äh, aega anda ma olen kõige rohkem äh, äh, teist kõigist iraagis käinud viimasel aastal ma olin ka seal kaks nädalat tagasi tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Maurole selle hea alusdokumendi eest, mille ta on meile teinud, ma eeldan, et äh, tõesti me võtame vastu resolutsiooni ühiselt äh, ja saavutame ühise kokkuleppe. ma arvan, et Iraagi küsimusele tuleb läheneda strateegiliselt, olen püüdnud teha oma raportis seda, mille parlament kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võttis suure poolehoiduga. me peame strateegiliselt mõtlema oma huvidele, oma väärtustele ja me ei peaks keskenduma mitte stabiliseerimisele, peaksime õppima sellele, sellest äh, mis toimub praegu Põhja-Aafrikas, me peaksime keskenduma demokratiseerumisele, me tahaksime ühinenud demokraatlikku Euro-, Iraani ja meie roll selles protsessis on äärmiselt oluline ja ka iraanlased hindavad seda kõrgelt. kui me vaatame nüüd, millised on olnud meie suhtlussidemed iraaklastega Iraagi delegatsiooni raamis, siis kui mitu korda on asepresidendid ja Iraagi parlamendiliikmed käinud meie juures ja, ja rõhutanud, et nad tahavad suhtlust meiega, nad tahavad koostööd meiega, aga meie oleme tegutsenud üsnagi napilt, mitte ainult sellepärast, et me seda, seda ei taha, vaid sellepärast, et on mitmeid julgeolekuga seotud probleeme ja meie Iraagi delegatsioon ei ole saanud Iraagis käia, sellepärast et äh, meil on oma julgeolekupõhimõtted. ja ma arvan, et siin on mängus ka Euroopa Liidu huvid. me peame äh, ka need huvid otse välja tooma, äh, nafta, gaas, aga lisaks sellele Nabucco torujuhe äh, on ka Iraagi kätes osaliselt ja mitmesugused ärivõimalused on äh, Iraagis, praegusel hetkel kasutavad neid ära teised, nagu näiteks Türgi, aga ka, ka Korea, Jaapan, Hiina, India. meie jaoks äh, on oluline ka Iraagi majanduse mitmekesistamine, põllumajanduse mitmekesistamine, mis on seotud ka veeküsimusega, mul on väga hea meel, et Türgi raportis, Türgi oleme viidanud ka veega selle pär-, veele, sellepärast et veevarustuse taastamises on Türgil väga oluline roll äh, nii põllumajandusega seoses kui ka julgeolekuga seoses. olen nõus selles osas, et demokraatia on meie jaoks oluline ja seetõttu me peame äh, tegema koostööd erinevate poliitikatasanditega, vabaühendustega, poliitikutega ja nii edasi ja nii edasi, mina külastasin paar nädalat tagasi Iraaki ja kohtusin endise välisministriga, kes on teinud mitmesuguseid, sõlminud mitmesuguseid lepinguid, lepinguid, äh, tal on suhtlussidemed sunni, kurdi naistega ja nii edasi ja nii edasi ja on mitmesuguseid Euroopa institutsioone, kes on kohapeal ja on avaldanud äh, muret erinevate puudujääkide üle ja Äh, igal juhul on igasugune suhtlus möödapääsmatu ja valitsust, valitsusega seoses me peame äh, keskenduma enamusele, äh, enamust esindavad naised Iraanis sageli, seetõttu naiste õigused äh, nendele tuleks keskenduda ja see aitaks meil väga palju saavutada. vähemused on oluline küsimus, kristlased, aga mitte ainult, on sattunud ka terrorirünnakute ohvriks ja just nimelt seetõttu on ka tegelikult kristlased kõige rohkem sihtmärgiks terroristidele. kuid ma ei tahaks neid liigselt välja tuua, sellepärast et ka kõik teised on terrorismirünnakute ohvriteks sattunud. me peame kandma hoolt selle eest, et me vähemuse õigusi ei unusta. vanglad on suureks probleemiks, iseäranis siseministeeriumi vanglad ja äh, loomulikult on sellega seoses ka Ameerika Ühendriikide käitumine vanglates ja meie äh, teod äh, EUJust Lexi kaudu, õigusmissiooni kaudu on vägagi kasulikud siis äh, nõutakse ka pagulaste osas äh, tegevuskava, olukord on märkimisväärselt problemaatilisem kui varem ja lõpetuseks tahaksin öelda, et peame ka Iraaki külastama, meil on küll teel mitmeid takistusi, aga need takistused tuleb üle, ületada, mina käisin Iraanis kaks nädalat tagasi, ma käisin üksinda taksoga, sõitsin ringi, mitte mingisuguseid probleeme põhjapiirkonnas ei ole ja just nimelt suhtlus on see, mis aitaks meile täiesti naeruväärne, et meie Iraagi delegatsiooni ei lubata äh, minna Kurdistani näiteks ja nii edasi ja nii edasi ja et meil on mitmesugused äh, saatkonnad, konsulaadid ja Prantsusmaal, Ühendkuningriigil on äh, konsulaadid seal äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja meil on otselennud Lufthansa näiteks ja nii edasi ja ma arvan, et Euroopa Liidu delegatsioon Bagdadis ei ole veel päris töös, see on väga oluline me peame ka seda arengut toetama ja rõhutama, kui oluline on meie parlamendi ja Iraagi parlamendi vaheliste suhete intensiivistamine. härra Mauro, palun suur tänu, härra president, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on sõna võtnud ja ka kommentaare esitanud, kommentaarid aitavad mul paremini selgitada seda põhimõtet, millest lähtuvalt ma olen oma resolutsiooni eelnõu üles ehitanud ja kõik täiendused on loomulikult väärtuslikud me tahaksime äh, saavutada resolutsiooni, mis äh, ei äh, varja meie ambitsioone, me tahaksime on-, olukorda põhjalikult analüüsida ja ka esitada konkreetseid ettepanekuid, praegu on Iraagis väga oluline aeg ja meie äh, suhetes Iraagiga on meile ainu-, esimene võimalus äh, sellise olulise lepingu üle otsustada ja seetõttu parlament peaks äh, selgelt rõhutama kõiki demokraatliku arenguga seotud tingimusi, sellepärast et selles, selle, see leping ei tohi põhineda ainult majanduslikul loogikal, vaid sellel peab olema ka oma poliitiline dimensioon. aga nüüd selgitaksin veel mõningaid asjaolusid ja vastaksin mõningatele küsimustele, mis, mis, mida kolleegid on esitanud või püstitanud. proua Kapa rõhutas, kui oluline on äh, diskrimineerimise ja tagakiusamise lõpetamine äh, kõikide vähemuste puhul ma olen täiesti nõus proua Kopaga, sellepärast et loomulikult äh, loomulikult äh, kõikide vähemuste kaitsmine ja, ja selliste turvatingimuste loomine on kõigi huvides. ma rõhutasin äh, kristlasi oma resolutsioonis, see on tõsi, ja nende tagakiusamist äh, pärast seda, kui äh, äh, rünnati kirikuid äh, ja tapeti preestreid, terroristid püüavad endiselt võtta pantvange ja viidatakse, et kri-, sõna kristlane tähendab läänemeelset isikut, ameerikameelset isikut, euroopameelset isikut aga on mitmesuguste äh, usuliste äh, liikumiste esindajaid äh, Iraagis, kes räägivad erinevaid keeli, kes Süüria, araabia keelt ja nii edasi ja nii edasi, keda diskrimineeritakse, keda isoleeritakse, me, me ei ole mõtet neid kõiki mainida, ma võin teile tuua ka ühe näite aasta tagasi rünnati esimest korda Lõuna-Egiptuses kopti kirikuid äh, ja parlament kohe tegutses, äh, rõhutati, et tegemist oli terroristliku rünnakuga, äh, millel olid äärmuslikud motiivid, Egiptuse valitsus eitas seda. me rõhutasime, et tegemist on organiseeritud ja nemad rõhutasid, et tegemist on organiseeritud kurjategevusega, mitte äärmusliku liikumisega, aga viimaste päevade jooksul on tõde välja tulnud, seda vähemust valitsus ei kaitsta ja Egiptuses nad olid Tahiriri väljakul koos äh, moslemi vennaskonna ja teiste revolutsioonis osalevate liikumistega. ja veel on üks asjaolu, mis siin mängu tuleb, väga paljud inimesed Kirkukis näiteks ja nii edasi peavad lahkuma riigist Jordaaniasse, Süüriasse ja Süürias ja Jordaanias on inimesi, kes tahavad tagasi pöörduda oma kodumaale Iraaki, kes tahavad Iraagi ühiskonda integreeruda. ja veel üks asjaolu, mis väärib mainimist, president on teinud ettepaneku, et tuleks eraldada territoorium Äh, kristliku provintsi moodustamiseks äh, asutamiseks, ma ei ole selle ettepanekuga nõus ja loomulikult meil on igasugune õigus teha poliitilisi avaldusi ja äh, selle kohta, mis näi-, mis näitavad, et me mõistame Iraagi ühiskonda. ma ei too siin kristlasi välja mitte ainult sellepärast, et meie oleme kristlased, ma püüan otse vastupidi näidata, et äh, me peame oma nina toppima sellistesse küsimustesse, et edendada võrdsust kõikides ühiskonna, kõikidel ühiskonna tasanditel ja, ja piirkondades. ja siis veel üks äärmiselt oluline asjaolu, me peame püüdma hinnata valitsuse arenguid äh, siseministeeriumis ja õigusministeeriumis, need on ministeeriumid, kus mis näitavad, kas valitsus on võrdne või mitte. me peame tähelepanelikult jälgima, mis seal toimub. härra Katsinil on õigus, kui ta räägib, kui keeruline on tegelikult äh, valitsuse moodustamine, endiselt äh, puudub veel justiitsminister, endiselt puudub veel siseminister tegemist on äh, võimuvõitlustega ja väga raske on kahte osapoolt lepitada omavahel, mis puudutab naiste küsimust, siis loodan, et naistele saame me tähelepanu juhtida ka kuulamise käigus, me peame täp-, me peame täpselt teada saama, mida naised teevad Iraagis ja mida, mis äh, takistab naistel naiste enda arvates oma rolli ühiskonnas äh, teostamast. proua Preppals äh, kommenteeris inimõiguste küsimusi, ma olen loomulikult temaga täielikult nõus, aga sellega seoses on mul veel üks teine teema, mida ma tahaksin äh, siin tõstatada, nimelt ajakirjandus. me peaksime ajakirjandusele keskenduma, me peaksime pingutama selleks, et äh, Iraagis äh, tekiks täiesti sõltumatu vaba ajakirjandus ja et rahumeelne kooselu riigis oleks võimalik võtan arvesse kõiki härra Tannoki kommentaare, koos teie ja minu enda muudatusettepanekutega õnnestub meil olukorda veel või dokumenti veelgi täiustada. ma kavatsen pidada läbirääkimisi variraportööridega ja, ja loomulikult ka kõigi kolleegidega, kes seda soovivad, olen valmis lisama erinevaid äh, elemente oma raportis tõstatatud äh, elementidele viitaksin ka sellele, mida ütles proua Koomes. kavatsen pingutada selle nimel, et meie parlamendis saaksime ka Iraaki koha peale minna. ma ei usu, et sellel külaskäigul oleks mingisuguseid ületamatuid takistusi. julgeoleku küsimus loomulikult väärib kaalumist ja tegemist. komisjoni töötajad on käinud Iraagis et sõlmida koostöölepingut. ja nüüd on uksed juba avanemas, seetõttu on äärmiselt oluline, et ka meie delegatsioon saaks teele asuda. meil on Äh, juba korrapärased külaskäigud koha peale, kas äh, liikmesriikide valitsustest, liikmesriikide riigiteenistustest äh, ja ka meie poolt, me peaksime aitama Iraaki, Iraagil pöörduda tagasi normaalse igapäevaelu juurde ja isegi liikmesriikide pressiagentuurid korraldasid suured töökoja äh, Bagdadis äh, rohelisest tsoonist väljaspool ja kui sõltumatud ajakirjanikud saavad koha peale minna, siis ma ei näe mingisuguseid äh, mingisuguseid põhjuseid, miks selline suur institutsioon nagu meie ei saaks koha peale minna. siis mis puudutab kuupäevi, siis mina tegin ettepanekuks muudatusettepanekute tähtajaks kuueteistkümnenda veebruari. mulle ei ole mitte ma ei näe mingisuguseid takistusi lepingu sõlmimisel praegusel hetkel. ja kui äh, nõukogu mingisuguseid otseseid ametlikke avaldusi ei tee, siis äh, võime ka muudatusettepanekuid edasi lükata. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt, nimelt härra Breda resolutsiooni ettepanek äh, käib see Islandi käsitleva eduaruande kohta. härra Breda, suur tänu, härra esimees aega on vähe, seega teen väga lühidalt. nagu te teate, veebruarikuus võtsime me täiskogus vastu resolutsiooni seoses Islandi sooviga liituda Euroopa Liiduga, see toimus siis kõik kaks nädalat pärast seda, kui komisjon tegi ettepaneku läbirääkimised alustada. mis on nüüd saanud siis vahepeal? kõigepealt Äh, parlamendi tasandil. oktoobril, äh, oktoobris lõime parlamentaarse ühiskomisjoni, novembris aga seireprotsess kolmekümne kolme peatüki osas siis äh, avati. täna on viisteist peatükki mille osas äh, see seireprotsess on lõpule viidud ja on võimalik, et märtsis esitatakse esimene äh, seirearuanne, mis annab meile siis võimaluse ja sellest me ju rääkisime ka juba volinik Füülega, kui ta käis meie komisjoni ees, viia selleni, et põhimõtteliselt öö, äh, Ungari eesistumise ajal avatakse siis esimene läbirääkimiste peatükk. mis puudutab minu äh, resolutsiooni peamiseid punkte, selles osas on mul kolm märkust. kõigepealt ja väga lühidalt äh, poliitilisi kriteeriumi puudutavas. siin me oleme näinud väga selget äh, edasiminekut kohtusüsteemi sõltumatuse osas, nagu ma saan aru, siin kori vahekäigus käib Iraagi arutelu, teine siis majanduskriteeriumid. siin on üks äärmiselt oluline punkt, millega me oleme tegelenud äh, ka juba eelmise eduaruande osas, nimelt erinevus Hollandi ja Ühendkuningriigi vahel nimelt äärmisel, äärmiselt problemaatiline Icesave'i juhtum, kuid tundub, et see probleem vahepeal on lahenenud, nii et head uudised. ja nüüd äh, majanduskriteeriumid, äh, see, mis puudutab finantssektorit ja selle usaldusväärsust, institutsioonide silmis, ka siit on üle saadud, me oleme näinud äärmiselt äh, olulisi edusamme ähm, finantssektori reguleerimise ja järelevalve osas ja veel üks märkus majanduskriteeriumite osas, jällegi hea uudis, nimelt nad on tulnud majanduslangusest äh, välja, see on suurepärane äh, uudis ja nüüd kolmas märkus, millele viitaksin tähelepanu, on avalik arvamus. avaliku arvamuse uuringud, viimased näitavad seda, et enamus, suhteliselt suur enamus, nimelt kuuskümmend viis pronti Islandi kodanikest on rahul sellega, et läbirääkimised, liitumisläbirääkimised jätkuvad see on üks esimene, see on esimene märkus, teine, Islandi parlament, meie Reykjaviki kolleegid on äh, plaaninud äh, suure infokampaania käivitada liitumise osas, seda on hädasti vaja ka, sellepärast et Islandi äh, kodanikud saaksid siis selle protsessi lõpus langetada teadliku otsuse selle kohta, kas Euroopa Liiduga liituda või mitte. ma ootan äh, suure huviga muidugi oma kolleegide panust öö, äh, oma resolutsiooni, et seda parandada ja kui ma ei eksi, siis kuusteist veebruar peaks olema muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. suur tänu! suur tänu, härra Preda! sõnasoovijaid äh, ei ole, tundub seega härra Preda juba tegi muudatusettepanekute esitamise tähtaja väljakuulutamise töö ära ja Makedoonia kohta veel, see on viieteistkümnes. Makedoonia viisteist veebruar muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Islandi jaoks kuusteist veebruar. nüüd aga tervitame siin elevandiluu ranniku presidendi delegatsiooni tegemist äh, on äh, arvamuste vahetusega Arengukomisjoni juuresolekul ning äh, parlamentaarse ühisassamblee kolleegid AKV Euroopa Liidu ühisdelegatsioonist on ka kohal. tervitame siin härra Tšetšemadeid, kes on demo-, on Elevandilu ranniku demokraatliku erakonna peasekretär.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 härra Madi, kes on Demokraatliku Erakonna peasekretär, on meiega liitunud ja teil ongi nüüd sõna on aura membre. austatud parlamendiliikmed. daamid ja härrad. lubage Alessandre Guattara presidendi ja tema valitsuse nimel ning äh, Elevandiluu rannikuvabariigi nimel tänada teid äh, kõige selle eest, mida te olete teinud äh, pärast äh, meie riigis aastal kaks tuhat kaks plahvatanud kriisi. Cote d'Ivoire äh, on saanud Euroopa Liidult suure toetuse kõikides valdkondades. eriti aga seoses kriisist väljatuleku mehhanismide ja suur tänu selle rahalise toetuse eest, mida meil oli hädasti vaja. ning äh, olite meie kõrval ka äh, valimiste ajal äh, läbi oma valimisvaatlejate, kes koha peal nägid siis täpselt, kuidas need valimised toimusid. lubage eriti tänada parlamendi AKV Euroopa Liidu ühisassamblee delegatsiooni liikmeid, kes äh, kolmandal detsembril reageerisid väga õigesti sellele, mis äh, elevandiluurannikul toimub. põhimõtteliselt see kriis, äh, mis on kestnud meie riigis siis pea kümme aastat, on peaasjalikult usalduskriis aastal kaks tuhat viis pärast äh, Pretoria teist kohtumist äh, härra Quatara nõudmisel leidis aset äh, keskendus just nimelt sellele, et meil ei ole usaldust üksteise vahel ja oli selge, et kriisist ülesaamiseks on vaja ÜRO demokraatliku protsessi käivitamist, kuid tollane president äh, härra Laurent Gbagbo eelistas siiski aga äh, Euroopa rahvusvahelise ühenduse arbitraaži lahendust, äh, luues siis nii-öelda sertifitseerimiskomisjoni. väga olulised sammud demokraatia teel said toetust rahvusvaheliselt üldsuselt ning äh, alguses valimisnimekirjade äh, see ko-, äh, koondati küll inimesed, kuid inimesed ei olnud sugugi kursis oma demokraatlike õigustega ja ÜRO küll need valimise tulemused kinnitas. teine etapp jõudis kätte siis, kui tuli sertifitseerida rahvusvahelise üldsuse poolt äh, ka need nimetatud valged äh, nimekirjad. sellega kiideti heaks äh, valimisnimekiri, ähm, mis koondas erinevaid esindajaid ja siis toimuski esimene presidendivalimiste voor mis viis teise vooruni ja teises voorus äh, kandideerisid siis äh, kandidaadid ka-, äh, Gagbo ja Ouattara ja koheselt kuulutati välja ka teise vooru tulemused esimene voor oli samuti äh, vastavuses rahvusvaheliste äh, sätetega, kolm päras-, kolm päeva pärast äh, valimispäeva siis öeldi valimistulemused välja. koondatakse siis tulemused departamangude kaupa ja siis äh, sõltumatu valimiskomisjon, mis on keskne, langetab oma otsuse. seal on äh, nii presidendi esindaja, ÜRO esindaja ning ka põhiseadusliku komisjoni esindaja. ja dokumendid kõik edastati valimiste kohta siis kuuekümne kahe tunni jooksul. esialgne tulemuste väljakuulutamine siin ei arvestatud sugugi seda kuutekümmet kahte tundi. sõltumatu valimiskomisjon eh, kell kaks öösel kuulutas valimistulemused välja ja mingisuguseid raskusi ei tekkinud eh, ning eh, vahendajate komisjonide või sertifitseerijate komisjon sekkus pärast seda, kui põhiseaduskomisjon oli oma seisukoha välja öelnud ja nii jõudsime me siis teise vooru hääletustulemusteni, kus oli täiesti selge, et Cote d'Ivoire'i suveräänne äh, rahvas äh, toetas enamusega Alessane Ouattara kandidatuuri ja see tähendab seda, et temast sai siis Cote d'Ivoire'i vabariigi valitud president. rahvusvaheline äh, üldsus on äh, näinud äh, seda, mis on tegelikult toimunud siis, äh, mis toimus kolm päeva pärast valimisi, nimelt valitud presidendi ametkondi rünnati ja niimoodi valimis, sõltumatu valimiskomisjoni esimees julgeolekukaalutlustel pidi välja ütlema siis esialgsed tulemused hotellist. tahaksin teile meelde tuletada ka seda, mida ütleb äh, lõige kuuskümmend neli valimisseaduses. nimelt, juhul kui valimiskomisjoni poolt välja öeldud äh, valimistulemused seatakse küsimärgi alla põhiseaduskomisjoni poolt öö, äh, kuulutab äh, see komisjon need valimised äh, tühiseks ning valimiskomisjon, kes on sõltumatu, peab siis neljakümne viie päeva jooksul uuesti valimised kokku kutsuma. aga mitte mingisugust õigust ei ole põhiseaduskomisjonis äh, osa valimistest siis tühiseks kuulutada ja siis mingi teise valimise põhja, osa põhjal valimistulemused välja kuulutada ja seega on tegemist põhimõtteliselt Lohan äh, Gagbo poolt äh, peaaegu et äh, sõjaväelise riigipöörde katsega. on täiesti selge, et rahva poolt valitud president on Alessane Ouattara ja me peaksime täna kindlasti tänama rahvusvahelist üldsust Ehm, Aafrika Liitu, Euroopa Liitu ja ÜRO-d ning äh, Lääne-Aafrika Liitu, kes läbi oma vaatlejate äh, läbi ÜRO peasekretäri esindaja, äh, läbi Pleskon Paure on härra Ouattara valimisvõit ka tunnustust leidnud kuida-, kuid mida me oleme siis nõudnud pärast seda demokraatliku valimistulemuse väljakuulutamist? me oleme näinud vägivalla puhkemist, äh, president äh, Gbagbo, kes juba aastal kaks tuhat kaks üritas läbi viia riigipöörde, keda ohustas omakorda riigipööre, kasutab nüüd neid samasuguseid meetmeid äh, härra Ouattara vastu ja seega me olemegi näinud vägivalda ning äh, samuti kolmsada kümme äh, rahvusvaheline üldsus on samuti öelnud, et kolmsada kümme inimest on surma saanud, meie meelest see arv on suurem. me oleme näinud äh, täiesti süütute inimeste langemist barbaarsuse ohvriks ja härra Kagbo üritab vägivallaga siis võimu hoida te võite ette kujutada, milline on elu Abidžaanis, praegu seal on kaks kogukonda e, ja kus juba üle kuu aja on toimunud tulevahetus. E, e, vabandust, on komandanditund välja kuulutatud, inimesed on palunud see tühistada, kuid äh, seda ei ole tehtud, vaatamata rahvusvahelise üldsuse nõudmistele ja Aafrika Liidu nõudmistele, kes on saa-, kes on pannud kokku paneeli ehm, ja saatnud oma delegatsiooni samuti meie riiki, tuleb öelda, et kõige eh, selgemalt tuleb välja öelda seda, et härra Kabo ei ole demokraatlik liider ja ta peab eh, tagasi astuma enne lüüasaamist. iga päev saab inimesi surma ja me paluksime rahvusvaheliselt üldsuselt kasutada oma võimu humanitaarõiguse kaitsjana. sellepärast, et iga päev öö, langeb erinevates Abidžaani kvartalites ja ka mujal riigis süüta inimesi. meie president Vatara delegatsioon võitleme rahu eest, nii nagu härra Ouattara äh, seda tegi ka valimiskampaania ajal, kuid vaadakem siiski äh, täna tegelikkusele näkku. kindlasti ei saa äh, läbirääkimisi käivitada ilma ühe punkti lahendamata. me nimelt nime, nõuame, et äh, ilma igasuguste tingimustega, tingimusteta austataks äh, valimiskastides antud äh, valimistulemust, et härra Ouattara saaks üle võtta presidendi ametikoha oma demokraatliku õiguse ja kõige üle, muu osas oleme valmis läbirääkimisi pidama ja tuletaksin teile meelde, et Ouagadougou poliitiline kogu äh, koondab endast ka põhiõigus, põhiseaduskomisjoni liikmeid ja nende seisukoht oli, et äh, Cotivari huvides, lepituse huvides äh, tuleb äh, rahvusliku lepituse valitsus kokku panna seal ja kaasama ka kodanikuühiskonda selleks, et rahu ülesehitamist Äh, toetada ühtekuuluvust suurendada ja, ja seada riik arenguteele, kuid on täiesti selge, et Cote d'Ivoire ei saa jääda kaheks jaotatuks, ei, ei ole võimalik, et seal on kaks presidenti ja kui äh, rahvas on endale presidendi valinud, siis see mees peab ka ametisse saama, see mees on täna härra Ouattara ja meie meelest rahvusvaheline üldsus, kes on algusest peale olnud selles probleemis osaline, Äh, peaks läbi ÜRO ka äh, raamistiku tagama selle, et äh, härra Alessane Guatara valimisvõitu tunnustatakse ja et ta saaks presidendi koha üle võtta. daamid ja härrad. Cote d'Ivoire loodab rahvusvahelisele üldsusele, sellepärast et meie riik on Rahvaste Ühenduse liige härra Gagbo iga hinnaga üritab ennast hoida praegu võimul. me ei saa lubada teist Ruandat ja kui me ei taha seda teha, siis me peame reageerima nii nüüd ja peame nii väikse vägivalla kui võimalik tagama demokraatia võidukäigu. mul on siin üleskutse konkreetne ka Euroopa Liidule äh, Te olete ometigi ju demokraatia verstapostiks Euroopas, näidake eeskujulikult, et Cote d'Ivoire'i eh, probleem ei leviks eh, mujale Aafrikas, sellepärast et aastal kaks tuhat üksteist on tulemas vähemalt kaks eh, presidendivalimist meie piirkonnas ja kui kõik peavad siis võitlema oma koha eest, oma valimisvõidu eest armeele vastu seistes, siis demokraatiale võime me nägemist öelda ja mitte kunagi see jalule ei sea me me peame nõudma selle, et Alessandro Ouattara saaks oma ametikohale asuda. Te olete seda teinud ka varem, jät-, jätkake seda tööd, rahvusvaheline tunnus-, tuleb anda temale rahvusvaheline tunnustus, me peame me oleme samuti Rahvasteühenduse liige. suur tänu, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, suur tänu, et meie delegatsioon sai teie poole pöörduda härra Ouattara nimel, suur tänu! suur tänu, härra peasekretär ja muidugi tere tulemast kogu teie delegatsioonile. annaksin nüüd aga sõna härra Štašnile, kes on Euroopa Parlamendi äh, AKV ühisdelegatsiooni parlamentaarse assamblee liige. suur tänu. kui lubate, lähen üle inglise keelele, ütleb kõneleja, kuivõrd see on tema jaoks väidetavalt lihtsam. Äh, kaasesisimehena Äh, AKV Euroopa Liidu äh, ühises delegatsioonis äh, esindan ma ka meie presidenti, kes kahjuks ei saanud täna siia tulla. ma tahaksin tervitada Cote d'Ivoire'i presidendi saadetud delegatsiooni. meie oleme väga tähelepanelikult jälginud elevandiluuraniku olukorda nii enne selle poli-, valimi-, nii valimiste ajal kui ka pärast valimisi ma tahaksin samuti rõhutada, et äh, meie äh, parlamentaarne assamblee oli üks esimesi, mis reageeris äh, valimiste järel riigis kujunenud olukorrale. neljandal detsembril Kinshasas toimunud erakorralisel täiskogul võtsime me vastu deklaratsiooni valimiste teise vooru tulemuste väljakuulutamise kohta selles deklaratsioonis mõistsime me hukka vägivaldsed kokkupõrked, mis puhkusi, mis puhkesid riigi mõnedes osades pärast esialgsete valimistulemuste äh, väljakuulutamisest äh, vältimist. samuti mõistsime hukka põhiseadusliku nõukogu äh, otsuse tühistada esialgsed tulemused, mille avaldas Elevandi Luu sõltumatu valimiskomisjon. nagu selles deklaratsioonis rõhust-, rõhutatud, ei tunnusta meie neid tulemusi, mida kuulutas välja Põhiseaduslik Nõukogu, me leiame, et need välja kuulutatud tulemused on vastuolus elevandiluuranniku rahva tahtega, mida nad väljendasid valimiskastide juures. siinkohal tahaksin rõhutada, et meie assamblee kui demokraatlik parlamentaarne institutsioon peab kõige olulisemaks äh, elevandiluuranniku rahva tahte austamist Neid valimisi lükati edasi kuus korda ja neid on inimesed oodanud innukalt juba kahe tuhande viiendast aastast saadik. president Ouattara on äh, äh, elevandiluuranniku elanike selge valik. me oleme täiesti teadlikud nendest ohtudest, mida kujutab endast praegune olukord poliitilisele ning sotsiaalsele tasakaalule äh, Äh, mida elevandiluuranikul on raske saavutada, me teame, kuidas see destabiliseerib olukorda ka kogu regioonis. seetõttu loodame me tõesti, et äh, see Aafrika Liidu poolt loodud äh, ekspertide rühm suudab elevandiluu ranniku kriisiga tegeleda ning leida tõesti parima lahenduse sellele probleemile, aitäh! Merci suur tänu! järgmisena annaksin sõna härra Predale, kes on, kes oli siis Euroopa Liidu valmisvaatlusmissiooni esimees eh, Elevandiluu rannikul. suur tänu, härra esimees! me rääkisime sellest küsimusest, eh, kui ma ei eksi, ka kaks nädalat tagasi meil oli Cote d'Ivoire eh, päevakorras, andsin ülevaate valmisvaatlusmissioonist, kuid ma tahaksin praegu rõhutada kolme punkti üks nendest leidis juba äramärkimist äh, ka härra Madi poolt, äh, nimelt äh, põhimõtteliselt on, kui lubate, tekkinud kodusõja olukorraga täna. sadu inimesi on elu kaotanud ning kohapealsete inimeste elu on ohus, äh, väga suur äh, risk äh, kaasneb kaasnes ka näiteks delegatsiooni liikmetele ja nii edasi, nii et täiesti selge on see, et ohtlikkus ainult laieneb ja me ei ole sugugi kaugel kodusõjast selle sõna otseses mõttes. ei ole olemas enam normaalset elu äh, elevandiluu rannikul. teiseks äh, ma tahaksin rõhutada seda, et härra Kagbo äh, on tegutsenud väga jäigalt, ta ei ole mitte ühtegi sentimeetrit tagasi järele andnud ja need, kes loodavad veel, et läbirääkimised võiksid ta liikuma panna, kardan eksivat täna. ma olen väga-väga skeptiline selles osas, et need läbirääkimised viiksid selleni, et endine president natukene mõistlikumalt käituma hakkaks. ning tundub tegelikult, et Kagbo pärast neid mitmeid läbikukkumisi ja vahendustegevuse nurjumist muutub ainult tugevamaks ja inimesed näevad, et ta on võimul alatiseks. niimoodi inimesed räägivad. me oleme ju näinud seda, et on terve rivi olnud läbirääkimisi, kuid kõik nendest on läbi kukkunud. ja kolmas mida ma rõhutaksin, puudutab Aafrika riikide seisukohti. Euroopas üldiselt on väga selgelt üles näidatud solidaarsust äh, ja on reageeritud väga kiiresti. Äh, äh, Aafrikas mingil hetkel see konsensus jah, oli ka jalul, kuid enam mitte. Abudžaanis ma kohtusin CDAO delegatsiooni juhiga ja see on täiesti selge, et äh, nende liikmesriikide seas äh, on tõsiseid probleeme. Lõuna-Aafrika nimelt üritab peale suruda seisukohta öö, äh, oma visiooni Lääne-Aafrika suhtes öö, ja siis öö, mängivad öö, ühele konkreetsele seisukohale. nii et Aafrikas praegu on väga suured lõhed, riigijuhtide paneel üritab äh, uued läbirääkimised samal ajal aga kuidagi käivitada. Need olid siis need kolm märkust, mis ma tahtsin esitada, mul on härra Madile üks küsimus. nimelt äh, kas te arvate, et sõjaline sekkumine äh, Äh, muutub vältimatuks, kui see uus äh, katse vahendustegevuseks äh, jällegi nurjub? või arvate te, et tuleb lihtsalt pidevalt korrata seda vahendustegevust, kasutada terve aasta siis seda meetodit? millised on teie seisukohad, suur tänu! kas on veel sõnasoovijaid? kui ei, siis saab sõna härra peasekretär. suur tänu, härra president. lubage härra Predot, Predat tänada selle väga objektiivse ülevaate eest elevandirünnikul äh, toimuva osas. Äh, täiesti reali-, realistlik on see ülevaade olnud ja kahjuks äh, pean äh, ma liituma tema pessimismiga äh, seoses selle kõrgetasemelise riigipeade delegatsiooniga, mis koondab viit äh, Aafrika riigijuhti edusammude võimalikkuse osas, me sellest sammust eriti midagi positiivset ei oota. tuleb nimelt mõista seda, et Abidžaani elanikud täna äh, on korraldanud meeleavaldusi selleks, et häbistada mõningaid selle paneeli äh, liikmeid, nii et me ei, me tõesti sellest mitte midagi ei oota. kas peaks siis lõpmatuseni läbirääkimisi pidama? kui ei ole inimõiguste rikkumisi, kui ei ole inimelu kaotamist, kadu, oleks võimalik jah, võib-olla selline visioon, kuid täiesti selge on see, et president Kagubo, kes praegu võimuga hoiab ennast äh, ametikohas, tema ju ometigi aastal kaks tuhat kaks viis läbi, astus vastu riigipöördile ja kes on astunud vastu äh, äh, meeleavaldajatele ja mässulistele äh, kasutab täna loogikat, äh, mille kohaselt ta arvab, et härra Ouattara oli selle riigipöörde taga ja kasutab täpselt samasuguseid meetmeid, olles praegu läbi viinud siis enda riigipöörde, äh, kasutades ära vahendeid, mis praegu tema kätes on äh, presidendina, sealhulgas ka näiteks Lääne-Aafrika Keskpanga presidenti ära kasutades Äh, nimelt äh, on nad saanud teatavaid rahalisi vahendeid, vähemalt nii me arvame, sealt tuleb leida äh, lahendus ja kas on võimalik, et nad mitte ise ei kasuta sõjaväge? on täiesti võimalik, et härra Paavo kaks sammast, millele ta praegu tegelikult oma tegevuse üles ehitab, võib tõesti selleni viia. Mm, kõigepealt rahalised vahendid, kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle, kõikide nende sammude eest, mis te olete teinud finantsilises mõttes, muidu meil ei oleks võimalust mitte kuidagi makseks sõduritele ja nii edasi. ja teiseks, ilma selle rahata nad oleks võib-olla käitunud teised. ja nüüd see teine sammas millele härra Kagbo toetub, on sõjavägi. kuid põhimõtteliselt sõjaväge kuuluvad vähemused ja see võib viia ja mida kaugemale, mida kauem need läbirääkimised lähevad, seda, seda selgemaks kujuneb sõjaväe olukord, aga mina äh, Te teate minust väga paremini kindlasti, et ähm, härra ähm, äh, Gagbo jätkab relvade kogumist enda kätesse. Äh, te olete sellega väga hästi kursis kõik äh, nende, kõik äh, sõjaväeliidrid praegu mängivad positsioonide äh, eest ja üritavad teda toetada, sellepärast et nad teavad, et mingil hetkel võib tulla ka nende kõrghetk ja astuvad niimoodi siis vägivallaga rahva tahtele vastu. ja minu meelest tuleb öelda, et kahjuks sõjaväe sekkumine on võimalik. härra Gagbo praegu valmistabki seda ette, sellepärast et on, ta on sõjaväge toestanud noori inimesi on värvatud üle terve riigi, küladest ja nii edasi, selleks et ja on relvastatud neid sajad Kalašnikovid see on tänane reaalsus äh, ning äh, sõjaväe äh, on võimalik ja tegelikult me peaksime sellise suure humanitaarkampaania käivitama selleks, et aidata välja need inimesed, kellel praegu ei ole mitte midagi ja kes satuvad lihtsalt mahalaskmiste ohvriks meeleavaldustel ja nii edasi. iga päev hukkub meie riigis inimesi, kuid tõesti tundub, et praegu on vältimatu meie küll sooviksime vältida sõjaväe sekkumist, aga me ei tea, kas see on võimalik. suur tänu, sõna saab härra Berman, kes on Arengukomisjoni liige. suur tänu, härra esimees. kummaline on see, et Prantsusmaal kui äh, valitakse inimene presidendiks, siis ta eluks ajaks ka presidendiks jääb. inimest nimetatakse härra presidendiks äh, kuni äh, vanadekoduni. aga kahjuks on see ilmselt härra Gbagbo seisukoht ka, aga ta peaks aru saama, et ta on kunagi olnud president ja see on väga austusta olnud amet, aga ta oli, ta on endine president ja nüüd on tema presidendi aeg läbi. Euroopa Liit peaks kasutama finants- ja äh, viisapiiranguid äh, ja täiesti selge on see, et, et ette näha Äh, tuleb äh, näha ka mingisugused sammud härra Pauko relvastumise vastu ja, ja ei tohi lasta kodusõda tekkida elevandiluu rannikul, nii nagu seda ei tohi lasta tekkida mitte kusagil mujal. Äh, riik ometigi oli ühtne ning relvastumine ei aita sellele probleemile mitte kuidagi kaasa härra Gbabo ilma igasuguse legitiimsuseta, ilma igasuguse tunnustuseta peab ennast endiselt äh, äh, presidendiks äh, tegemist on vandenõuga, mida ta arvab, et läänemaailm äh, arendab, kuid tegelikult on tegemist vandenõuga nende poolt. Äh, see on salanõuteooria, äh, ütleb tema, kuid tegelikult on see ju ometigi elevandilu ranniku rahva demokraat, demokraatliku tahte avaldus Lääne-Aafrika Liidu liikmesriigid tundub äh, on natukene taganenud oma esialgsetest väga jõulistest seisukohtadest ja minu meelest on see äärmiselt kahetsusväärne. kahetsusväärne sellepärast, et äh, Aafrikal on ometigi ju teatav äh, strateegiline huvi näha Aafrika Liidus tugevat organisatsiooni selleks, et hoida elus demokraatiat ja teha sellest elujõuline ja Euroopa Liidu jaoks on see loomulikult ka strateegilise tähtsusega, et Aafrika Liit just selles suunas äh, areneks. Äh, me ei saa ju öö, äh, loobuda oma väärtustest, ei saa hoida alal diktaatoreid, võimul diktaatoreid seal, kus see meile sobib, näiteks nagu Tuneesias ja Egiptuses, me oleme aastakümneid seda teinud. me ei peaks seda tegema nüüd äh, elevandiluu rannikul samamoodi. Euroopa Liit peab kindlasti survet suurendama äh, selliste riikide osas näiteks nagu Angola, kes mängivad ka oma rolli kogu selles konfliktis, me peame olema äh, väga selgesõnalised oma suhetes Aafrika Liiduga, et nad jäta, jätkaksid seninägematut tegevust seoses äh, teie riigis toimunute valimistega. Äh, eelmistel kordadel äh, Aafrika Liit äh, ei ole tunnustanud demokraatlikku valikut, äh, seekord on nad seda teinud ja väga ka-, kahetsusväärne tõesti on see, et nad on hakanud natukene taganema. ja Euroopa Liit peab siin survet avaldama. ennekõike on ju ikkagi Aafrika Liit praegu siin esikohal, mitte Euroopa Liit diplomaatilise surve avaldamisel, kuid me peame olema siiski äh, kohal ei saa sugugi anda järgi surves, aga tegelikult on suur vahe selles, kas meie oleme äh, rindel äh, äh, võitlemas, sellepärast et meid võidaks süüdistada kolonialismis või toetades siis Aafrika Liitu suur tänu teie delegatsiooni külaskäigu eest, loodetavasti äh, aitab teie külaskäik kaasa siis demokraatia jalule seadmisele äh, elevandiluurannikul. härra peasekretär, enne kui äh, istungi lõpetame, mul on teile üks, mul ka teile üks küsimus president Ouattara, peaminister Soro ja, ja teised härra Ouattara meeskonna liikmed peavad täna tegema oma tööd äärmiselt äh, Äh, rasketes oludes golfihotellis. Äh, kas oleks võimalik, äh, et pealinn viidaks üle kuhugi mujale, kus oleks võimalik tagada tegutsemisvabadus, nagu see praegu ei ole võimalik Abidžaanis? suur tänu, härra president jah, tõesti, Jamon äh, Songro on mänginud teatavat rolli äh, äh, härra äh, Ouattara kampaanias, ta ütles, et ta tõesti viib presidendi ametikoha sinna üle. aga praegu olukord ei ole seda võimaldanud kui me praegu läheksime äh, presidendi ametkondadega üle Jemonson Krotosse, siis läheksid asjad ilmselt äh, ainult halvemaks. ja kui härra Ouattara äh, kuulutatakse lõpuks presidendiks, on kindlasti tema esimene samm tagada riigi ühtsus selleks, et elevandiluurannik ei oleks jätkuvalt lõhestunud kaheks. see on vältimatu, sellepärast et aastakümneid riik on olnud lõhestunud ja seega tuleb teha kõik selleks, et mõistetaks, nii nagu teie vasakul käel istuv kolleeg äh, ütles äh, härra Kaabo äh, mõistaks, et ta on endine president, Genfi konventsioonide kohaselt ka, kes on olnud kunagi president, jääb seda e-, elu lõpuni teatud hüvedega, aga ta on siiski endine president, meie ei saa lubada seda, et riik on lõhestunud ja meie tahame äh, teha kõike selleks, et härra Ouattara ühendaks riigi selleks, et tõeline rahu seataks jalule, selleks, et kõik meie rahva kodanikud nii lõunast kui põhjast koonduks ja võitleks ühise riigi nimel. meil on ju teatavaid võimalusi meie piirkonnas olla eeskujuks. me võiksime olla mootoriks ja pärast esimesi läbirääkimisi öö, äh, klassifitseeriti meie kriis seitsmenda peatüki alla ÜRO öö, äh, klassifikatsioonis, see tähendab seda, et tegemist on kriisiga, mis ohustab rahu terves piirkonnas ja maailmas ja seega öö, äh, mõneti tõesti Äh, härra Ouattara ei taha võimule saada lihtsalt võimule saamise nimel, vaid ta on huvitatud äh, rahvaste harmooniast. Äh, Lääne-Aafrikas, mille piir, piirkonnas Lääne, piirkonnas Aafrikas, kus meil on oma roll mängida ja me tahame luua demokraatlike riikide ringi, tahame austada demokraatiat ja rahvusvahelise õiguse sätteid. suur tänu, härra peasekretär suur tänu teie delegatsiooni kõikidele liikmetele, et tulite meiega kohtuma, sellega on meie koosolek lõppenud. Bien, bien, bien, bien. Okay. Bon, merci.